président. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite. hästi, daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. Je voudrais vous souhaiter la bien-. sooviksin tervitada teid täna siin parlamentidevahelises komisjonis ja tahaksin eh, tänada teid selle eest, et valisite tulla siia, mida juhib siis Euroopa Parlamendi eelarvekomisjon ja mina selle komisjoni esimehena oman nüüd privileegi avada meie tänane parlamentidevaheline istung. väga hea on, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelised suhted tihenevad ja minu jaoks on esmatähtis, et meil oleksid oma suhted finants- või eelarvekomisjonidega liikmesriikide kodades tänane teema puudutab äh, mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaadet ja nagu ma täna hommikul ka täiskogule ütlesin, ei tohi üle hinnata Euroopa Liidu eelarvet. ta katab ühte protsenti Euroopa SKT-st ning eelarve Äh, on kängitsetud nii-öelda seitsmeaastasesse finantsraamistikku, praegune finantsraamistiku periood hakkas pihta aastal kaks tuhat neliteist ja lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend. vahendid peaasjalikult tulevad liikmesriikidest ja te võite ette kujutada isegi, kuivõrd entusiastlikult igaüks oma käe taskusse libistab, et äh, täita ühiskassat. oma vahendid piirduvad kümne protsendiga muidugi meil on suuri lootusi, sellepärast et Maarju Monti poolt juhitud kõrgetasemel töörühm äh, kaalub omavahendite äh, kasutamist. see tähendab seda, et Euroopa Parlament võiks astuda otsustava sammu ning äh, saaks hääletada siis maksu Äh, küsimustes, see oleks institutsionaalselt tohutu samm, kuid ärgem laskem endil, endid illusioonidel petta. kui äh, tuleb Euroopa maks, siis see lisandub liikmesriikide maksudele ja ma olen veendunud, et kui Euroopa maks tuleb, selleks, et mitte Euroopa maksumaksjaid liigselt koormata, selleks oleks vaja siis äh, vähendada sedavõrd liikmesriikide endi makse mitmeaastane finantsraamistik võimaldab meile liikmesriikidele eraldada vahendeid eh, ühtekuuluvusfondidele läbi, samuti ühise põllumajanduspoliitika abil. kaheksakümmend protsenti eh, vahenditest läheb liikmesriikidesse, see eelarve tegelikult ei jäta meile peaaegu mitte mingisugust paindlikkust. Eh, ta on ette nähtud rahulikeks aegadeks, kui aga tekib kriisiolukord, eriolukord, siis küsivad liikmesriigid, mida Euroopa Liit küll teeb, eelarveliselt aga on meie vahendid väga piiratud. kui härra Juncker sai äh, presidendiks, siis pidi ta nentima järgmist. nimelt Euroopas on investeeringute defitsiit juba kümme aastat ning investeeringuid on vaja hoogustada töötati välja finantsinsenerluse põhjal Euroopa strateegiliste investeeringute fond. aga kassasse tuleb ikkagi ka raha poetada, et äh, tagatised äh, tekiksid sellele fondile. selleks oli vaja ja see oli ka väga piinarikas hetk Euroopa Parlamendile ning eelarvekomisjonile võtta vahendeid sellistest äh, olulistest rubriikidest nagu tulevikuinvesteeringud ning äh, teadustöö Horisont kaks tuhat kakskümmend osas ning Euroopa äh, ühenduste äh, vahendist. me võtame ära äh, riikide üleselt tasandilt nii-öelda vahendeid. mitmeaastane finantsraamistik äh, kiideti heaks enne Euroopa Parlamendi uuenemist ja arutelude käigus lepiti kokku selles, et äh, poole peal vaadatakse mitmeaastane finantsraamistik läbi, arvestades tekkinud olukorraga. vastasel juhul oleks ju e, muutuks eelarve vananenuks ja ei suudetaks enam toime tulla uuenenud olukorraga. seda me ka nägime Euroopa Investeerimispank juhtis eelarveväliseid vahendeid, aga kui me peame kriisiolukorraga toime tulema, kui tegemist on rändekriisiga ning põgenike vastuvõtmisega, siis äh, sel hetkel me üritasime äh, luua fondi, kutsusime üles liikmesriike üles näitama heldekäelisust nägime aga, et teatud äh, in-, inerts äh, tekkis äh, meie üleskutsele vastamisele. Türgi puhul me nägime eelmisel nädalal, et äh, räägiti küll miljardist kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruari alguses, kätte on saadud nelikümmend miljonit. Te näete isegi, kuivõrd suur on see INETS, samuti äh, lubati kolme miljardit Türgile, et Türgi saaks vastu võtta põgenikud, äh, kes tulevad suurearvuliselt Süüriast. aga ikkagi on vaja tagada rahastamine siin ja leida selleks vahendid. seega me oleme praegu siis ette valmistama mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend vahearuannet äh,, see on ka aluseks järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisele. ning äh, muidugi mõistame, küsime endilt ka seda, kas järgmine finantsraamistik peaks olema seitsme aasta pikkune või äh, peaksime me tagasi tulema viie aasta juurde. eelarvekomisjon on äh, nimetanud ametisse kaks raportööri, proua Isabel Toma sotsialistide demokraatide seast ja härra Olbricht Rahvaparteist härra Albrecht äh, kahjuks täna siia tulla ei saanud. Isabel Toma selgitab meile, kuhu me oleme välja jõudnud mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande koostamisel. komisjon peab välja tulema resolutsiooni eelnõuga enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu ja loodetavasti mm, siis äh, see mm, kätkeb endas äh, seda vahearuannet. meil, kas meil on, see tähendab, kas see tähendab seda, et meil saab olema rohkem vahendeid ja rohkem äh, võimalusi tõenäoliselt mitte, kui tekivad uued kriisiolukorrad, siis tõenäoliselt saab olema väga keerukas leida lahendust ning osad programmid eh, seatakse küsimärgi alla, olgugi et nad kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastases finantsraamistikus sees olid. me peame täna maha debati ja ma paluksin, et kõik, kes sõna soovivad, piirduksid täna kahe minutiga, nii et me saaksime ära kuulata võimalikult suure arvu teist. kell neli toimub järgmine paneel, kus me räägime uute kiireloomuliste olukordade prioriteetide vahel tasakaalu leidmist äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsraamistiku puhul ning samuti käsitleme uute finantsvahendite vajalikkuse küsimuste rändeprobleemidega toimetulekuks ja tunni pöörame, pühendame ka sotsiaalmajanduskriisi lahendamisele. ja räägime muuhulgas noorte tagatisest ja võime rääkida ka koolitusest ning mobiilsusest siin. proua Tuma, palun, teil on sõna ma vaatan ka kella, ütleb proua Tomaa ja tänab esimest. Äh, suur tänu selle eest, et te täna siin viibite. tõepoolest, see küsimus kindlasti on meie jaoks oluline kogu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta vältel, nagu ütles Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees, juriidiliselt on asjad väga lihtsad. olgugi, et poliitiliselt, äh, nagu peatselt näeme, see päris nii ei ole. juriidiliselt, nagu te teate, me hääletame iga aasta eelarvet aga me peame arvestama mitmeaastase finantsraamistikuga, mis juba mitme eelarve puhul on äh, seitsmeaastast perioodi äh, raamistanud meil on siis ühest küljest seitsmeaastane finantsraamistik, praegu me räägime siis aastatest kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning äh, meil on suletud äh, ümbrikud, äh, suletud vahendid, mida me ei saa kasutada, samuti läved, kulutusläved on paika pandud. samuti on mõned instrumendid, kus puudu on paindlikkusest. mitmeaastase finantsraamistiku puhul kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist parlament nägi äh, et kui tegemist on nii pika ajaga, siis on vaja läbi vaadata eelarvete paindlikkus ja läved. seda aga ei olnud äh, ette nähtud piisavalt ning seega, kui hääletati kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, mitmeaastast finantsraamistikku, siis parlament seadis teatud tingimused, muuhulgas artikli kaks, milles nähakse ette, et oleks võimalik äh, läbi vaadata mitmeaastane finantsraamistik siis poole peal. ning enne kolmekümne esimest detsembrit kaks tuhat kuusteist komisjon peab omalt poolt sellekohase ettepaneku tegema. kuna komisjoni ettepanek tuleb päris hilja, siis eelarvekomisjon omakorda tegi ettepaneku, et eelarvekomisjon äh, saaks koostada algatusraporti. lugupeetud äh, esimees, te küsisite, kuhu me siis oleme jõudnud praegu ja pean ütlema, et mitte väga kaugele. Ag-, ja me muidugi ei saa ka hakata ennustama, milline saab olema parlamendi hääletus pärast kõiki neid debatte, mis on juba käivitunud. hääletus peaks aset leidma siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimese poolaasta jooksul, tõenäoliselt äh, juulis. poliitiliselt on aga kontekst äh, keerukas, palju kriise on, palju rohkem on neid kriise kui eelmise finantsraamistiku puhul. Euroopa, ütelgem otse välja, on kuristiku äärel ja levinud on tugev jõuetuse tunne, muuhulgas põgenikekriisiga seoses Schengeni äh, võib äh, plahvatada, tekivad lõhed liikmesriikide vahel. Äh, Brexit näiteks kas või Ühendkuningriigi rahvahääletus ja muu. ma ei tahaks sellel pikemalt peatuda, aga lisaks sellele peame me arvestama pidevate kriisidega Euroopa Liidus, nagu näiteks äh, see, et töötus on väga kõrge, eriti just noorte seas, kakskümmend viis protsenti alla kahekümne viie aastatest noortest on endiselt töötud, veel üheks äh, püsivaks kriisiks, äh, esimese artikli mainis seda, on investeeringute kriis. kahjuks on investeeringute tase endiselt väga madal, finantskriis, mis endiselt kestab ja ka uued ohud on tekkinud ja samuti maksete maksete kriis, see on nüüd Euroopa Liidu eelarve eripära. nagu te teate, meil ei ole õigust defitsiidis olla, me peame olema tasakaalus, aga aastaid on meie maksekohustused kõrgemad ning kaks tuhat neliteist detsembris ma ei tea, kas saab seda nüüd nimetada äh, võlaks või millekski muuks, aga kakskümmend neli äh, äh, oli meil puudu, tegemist oli välja tegemata maksetega erinevatele Euroopa Liidu vahendeid saama pidanud osapooltele lisaks me teame, et seega siis tuleb võtta vastu teatud otsused. tuleb muuhulgas veel arvestada ka ühe küsimusega, milleks on see, et ligi kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest äh, tegelikult koosneb liikmesriikide poolt antavatest nii-öelda tšekkidest ning siin seda tulekski arutada, sest liikmesriikide valitsused ju tahavad võimalikult piirata nende tšekkide suurust ja see on ka igati mõistetav. see ei ole muidugi mingil moelgi süüdistus äh, ega ei taha ma viidata egoismile, aga selline on meie eelarve ning äh, sellega kaasnevad teatud äh, reageeringud. liikmesriigid, aga siin võib-olla süüdistaksin natuke otsesemalt. liikmesriigid, niipea kui tekib kriis, ütlevad kohe, et anname neli miljardit Türgile, kolm miljardit põgenike vastuvõtmiseks, kaheksa miljardit Junckeri plaani investeerimisfondiks ja nii edasi. ei saa ju nii, et ühest küljest üritame ühiskassasse anda niivõrd vähe kui võimalik, aga kriisiolukorras küsime Euroopa Liidu eelarvest äh, üha juurde ja nõuame kulutusi tihti räägitakse sellest, et parlament kulutab palju, aga ei, üldse mitte, hoopis liikmesriigid otsustavad ühepoolselt kasutada Euroopa Liidu eelarvet eh, uute kulutuste katmiseks. me juba rääkisime erinevatest kriisidest seoses eelarvega, näiteks rändekriis siin oli vaja rahastada abi, äh, ümberasustamise vahendeid ja ka välistegevus, äh, selle, seda on väga alahinnatud. me pidime välja mõtlema uusi eelarvemehhanisme, äh, tuli üles näidata väga suurt ettekujutusvõimet, komisjon on sellega just tegelenud investeerimiskriisi puhul, aga te teate, et meil on kolmesaja miljardiline äh, Äh, investeeringute defitsiit kriisist peale ja me pidime äh, otsima vahendeid äh, ta-, transporditaristutest ning teadustööst miljardeid, mida meil ei olnud. noortetöötuse puhul on asi veelgi hullem, sellepärast et noortetagatis, mis oli kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastases finantsraamistikus kuni aastani kaks tuhat kuusteist tegelikult äh, Äh, oli alles esimeseks sammuks äh, ja oli ette nähtud kuni aastani kaks tuhat kuusteist algselt ja nüüd on ta täiesti ära kadunud. ja see on peatatud täielikult nüüdseks siis ma võtan sõna väga ettevaatlikult, äh, rääkides sellest, kui kaugele me oleme jõudnud, sellepärast et debatid äh, parlamendis käivad, aga meil on mõned juhtlõngad, mille kallal töötada, ühest küljest äh, töötame eelarve struktuuri kallal, see on kesksel kohal, me ei saa jätkata eelarvega, kus üle kaheksakümne protsendi tulevad vahendid liikmesriikidelt, liikmesriikide tšekkidest, sest et kui me jääme praeguse mudeli juurde, siis oleks ikkagi vaja eelarve struktuuri muuta, ka esimese artüüga rääkis sellest. see langeb ka samasse aastasse. Monti eh, kõrgetasemelise töörühma tööle viitasin, nemad töötavad oma vahenditega tegemist on siis kõrgetasemel töörühmaga, kuhu kuulava, kuuluvad parlamendisaadikud, nõukogu ja komisjoni liikmed ning üritatakse välja tulla praegu tekkinud struktuuri ummikust. kui aga peaks eh, otsustatama mak-, Euroopa maks sisse viia, siis eh, liikmesriikide parlamendisaadikutega koostöö saab eh, hädavajalikuks. maksu kogumine maksude kogumine on ju liikmesriikide parlamentide pädevuses ja seega tundub olevat äh, koostöö liikmesriikidega täiesti vajalik. me peaksime võib-olla ka omavahel vaatama, kas siin oleks vaja mingi uus struktuur luua. samuti oleks vaja parlamendi ja nõukogu vahelisi läbirääkimisi parandada, see on samuti üheks teemaks mis tuleneb äh, samadest äh, põhjustest ning siin on ka liikmesriikide parlamentidel oma roll mängida, sellepärast et äh, nõukogu, kes osaleb kaasõigusloojana, tegelikult loob õigust nii-öelda liikmesriikide parlamentide asemele Need on siis mõned juhtlõngad, neid on veel, räägitakse ka eelarve ühtsusest. ütlesin äsja, et rändekriis tähendas seda, et me pidime välja mõtlema. satelliitsüsteeme, see nõudis palju ettekujutusvõimet. see puudutab ju muidugi erinevaid valdkondi nagu eelarve kontroll ja ausus seoses Euroopa Liidu eelarvega, nii et need küsimused kõik tuleb läbi vaadata praeguse läbivaatamise käigus. ka eelarve, äh, ka vabandust, äh, raamistiku kestvuse küsimus äh, tõstatub. kaks tuhat kolmteist hääletati praegune finantsraamistik ja demokraatlikult tuleb ütelda, see on natukene vaieldav, et seda tehti kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, sellepärast et, et need saadikud, kes valiti uude parlamenti, Äh, nemad ei hääletanud äh, ja neid ei pruugita ka tagasi valida aastal kaks tuhat üheksateist, nii et põhimõtteliselt on nemad jäänud kahe finantsraamistiku hääletamise vahele. seega tekib siin demokraatlik, äh, demokraatlike aluste probleem seoses eelarvega ning seoses sellega, kuidas Euroopa Liidu parlament ja liikmesriikide parlament seda küsimust otsustavad. lisaks sellele on veel palju tehnilisemaid küsimusi, kuid ka siin on vaja paindlikkust, sellepärast et nagu juba öeldud, suurem osa Euroopa Liidu eelarvest on peaaegu suletud, midagi muuta seal ei saa. ühtekuuluvusfondide puhul näiteks eh, siin me ei saa midagi muuta ja tulebki just nimelt välja selgitada, milline on siis praegu olemasolev paindlikkus ja ka veel lävede küsimus, kas me saame tõsta neid lävesid, mina leian, et see on täiesti hädavajalik. praegu ka on meil mõned poliitikad, põgenikepoliitikad, julgeolek, piiride küsimus, sest kui Schengen äh, lõhki läheb, siis võib juhtuda seda ka seetõttu, et Euroopa välispiiri tegelikkuses ei olegi olemas. kõik need küsimused tõstub tõstatada, muidugi mõista äh, ei sõltu kõik see ainult eelarvest, aga ikkagi peame ka meie need küsimused tõstatama. nii kaugel me praegu siis oleme oma töös, kokkuvõtteks aga tahaksin ütelda, et me tahame loota liikmesriikide parlamentidele, tahame loota teie koostööle, ma usun, et eh, teiepoolne osalus annab omalt poolt eh, igati vajalikku legitiimsust eh, töös Euroopa Liidu eelarve üle ja me peame koos kirjutama uued leheküljed Euroopa Liidu ajaloost. suur aitäh, Isabel Tomale selle eest, et tutvustasite eelarvekomisjoni poolt alustatud tööd mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise kallal. nüüd saab sõna Euroopa Asjade Komisjoni eh, liige Hollandist, härra Koolmees. ja härra Koolmees, pean ütlema teile, et me loodame väga, ootame väga palju teie valitsusest, kes praegu on Euroopa Liidu eesistujaks ja kes peab aitama meil leida piisavat paindlikkust. palun. suur tänu, esimees. ja suur tänu kutse eest ähm, ja võimaluse eest kõneleda tänasel koosolekul, mis puudutab viimaste finantsraamistikku. tooksin välja mõned äh, Hollandi äh, parlamendi seisukohad selles küsimuses ja ähm, see fraktsioon, mida mina esindan, on ilmselt kõige Euroopa-meelsem fraktsioon madalamal parlamendis, kuid äh, isegi mina ei saa olla täielikult rahul äh, sellise Euroopa Liidu eelarvega. sellepärast arvan, et on väga oluline pidada äh, dialoogi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel selles küsimuses. hiljuti siis korraldas Hollandi parlament konverentsi MFF-i kohta ja äh, seda äh, põhjusel, et äh, meie parlament on mures praeguste eelarvemenetluste üle, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet ja eelkõige äh, on siin problemaatiliselt kolm aspekti. kõigepealt see, et Euroopa Liidu tulude puhul on läbipaistmatu, teiseks aruandluskohustus, mis puudutab väljamakseid ja lõpuks siis ka Euroopa Liidu kulutuste lisandväärtus rääkisin siis kolmest teemast, kõigepealt tulude pool. tahan öelda, et alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve parandustest Äh, näeb meie minister Tasselblom ikka veel õudusunenägusid, sellepärast et see süsteem äh, ja kõik need arvutused, iga-aastased paranduseelarved on äh, viinud väga tuliste aruteludeni, aruteludeni liikmesriikide parlamentides. oleks hea, kui need eelarve koha, kohandused viidakse läbi ähm, ettemääratud aegadel iga aasta me ootame härra Mondi kõrgetasandi töörühma loomist, mis puudutab äh, omavahendeid, aga arvame, et oleks vaja ka luua platvorme, et äh, pidada äh, dialoogi liikmesriikide parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel, et, et luua püsivat kuskil klubi tööeelarve teine äh, küsimus siis, äh, mida mainisin, kontrollikoda äh, toob üha uuesti välja, et maksumaksjate raha ei kulutata mõistlikult ja Euroopa Liit kaevab nii endale ise hauda, sellepärast Hollandi kodanikud ega nagu ka teised Euroopa kodanikud väljenduvad pidevalt oma rahulolematust viimastel aastatel on Madalamaade valitsus iga-aastaselt tulnud välja avaldusega Äh, kui siis äh, tuuakse välja need Euroopa Liidu vahendid, mida, mida madalamad valitsus kulutab, äh, madalamad, siis meie arvame, et on väga oluline, et, et kõik liikmesriigid sellise aruande iga-aastaselt avaldaksid, et parandada läbipaistvust nüüd, äh, mis puudutab äh, Euroopa Liidu äh, kulutusi, siis siin on vaja tõesti rohkem läbipaistvust. Euroopa Liit on silmitsi tohutute väljakutsetega nagu ränne ja samas kulutatakse poole eelarvest mineviku väljakutsetele, mitte ei vaata tulevikku see on vaja paindlikuma eelarvet, et äh, Euroopa Liit saaks äh, neile probleemidele reageerida ja on väga oluline, et äh, mitmeaastav finantsraamistik leiaks uuendust, et see oleks paindlikum, et oleks siis võimalik kiiresti reageerida uutele poliitilistele ja majanduslikele väljakutsetele. samuti arvab meie parlamendi enamus, et lisaks paindlikkusele on oluline ka äh, formuleerida konkreetsed prioriteedid Euroopa Liidu eelarvevahendite kulutamisele äh, ja seda nii Euroopa kui riiklik, liikmesriikide tasandil. tuleb kulutada sellistele äh, eesmärkidele, kus tõesti saadakse tulemusi nagu sellistele oluliste teemadele nagu näiteks julgeolek, piirivalve või, või taastuvenergia. projektid tuleks välja valida vastavalt nende lisandväärtusele mitte lähtuda siin äh, jäikadest äh, reeglitest, mille järgi vahendeid jaotud, er-, vahendeid eraldatakse. lõpetuseks ma loodan, et me suudame arutelus välja selgitada, milliseid samme tuleks astuda, et muuta Euroopa Liidu eelarve paindlikumaks ja tõhusamaks. aitäh! jah! aitäh, härra Koolmees! olles nüüd ära kuulanud meie kaks kõnelejat täna usun, et saame alustada debatiga. esimeseks sõnavõtjaks on Francois Marc. tema on raportööriks Euroopa eelarve äh, küsimustes, tema on Prantsuse senati liige. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada ka meie kõnelejaid täpsustuste eest kuulasin äh, suure huviga Isabel Toma ja härra Kolmesi äh, märkusi selle kohta, et äh, eelarve peaks olema paindlikum ja tõepoolest ma leian, et vahendite pain-, kasutamise paindlikkust on vaja parandada. see on ka üks Äh, küsimus, mida komisjon käsitleb oma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanekus. tõenäoliselt, äh, loodan, et äh, tõesti nii see läheb ja paremini sihtmärgistatakse kulutusi ning arvestatakse rohkem ka uute innovaatiliste vahenditega. Need on sellised suunad, kuhu poole me peaksime võimalikult kiiresti astuma hakkama. ma tahaksin veel täpsustada, et täna praegu äh, Euroopa eelarves seitsekümmend neli protsenti eh, kuludest läheb keskkonna ning eh, põllumajanduse valdkonda nelikümmend protsenti ning kolmkümmend kolm protsenti läheb ühtekuuluvuse jaoks. see tähendab seda, et nende kahe suure peatüki puhul paindlikkus ja kohandatavus peaksid juba kehtima, aga kahjuks see niimoodi ei ole. tooksin siinkohal kaks näidet, põgenikud kas siin oleks võimalik solidaarsust ellu rakendada ühtekuuluvuspoliitika raames? Need asjad on ju lähedased. täna hommikul kuulsime ühte Kreeka saadikut ütlemas, et tema koduriik peab äh, miljardi euroseid kulusid kandma ning äh, nad tahaksid pöörduda Euroopa Liidu poole ja abi paluda, kas see on võimalik? kas on võimalik äh, eelarve raames võtta vastu otsuseid, millega osaliselt suunatakse ümber vahendid. ma mõistan, et kodanikud ei taha uusi makseid, aga olemasoleva eelarve puhul, kas me ei saaks kuidagi ümber suunata mõningaid vahendeid kiireloomuliste probleemide lahendamiseks ja teiseks põllumajandus? kas täna, võttes arvesse Euroopa olukorda, põllumajanduse vallas eriti, kas ei oleks võimalik mingeid lahendusi välja pakkuda? mulle vastatakse kindlasti, et eelarve raames seda ei saa reguleerida, sellepärast et meil kehtib liberaalne poliitika, seeläbi on vähendatud riiklikke sekkumisvahendeid ning äh, asjad peaksid iseennast reguleerima fakt on aga see, et liberaalne poliitika põllumajanduse vallas on viinud äh, läbikukkumiseni. piimakvootide kaotamine on viinud läbikukkumiseni ning Euroopa peab nüüd ära parandama need eksimused. seega küsiksingi, lugupeetud esimees, kas me ei saaks üles näidata nende kahe äh, valdkonna osas paindlikkust, ühtekuuluvus ja põllumajandus siis selleks, et kiireloomuliste olukordadega toime tulla? Thank you aitäh, väga hea, et meil on siin inimesed erinevatest riikidest. mida me praegusel hetkel peaksime vaatama eelkõige, on praegune finants Äh, finantsperspektiiv, mis on sündinud kriisi ajal. praegusel hetkel saame me ka täiendavat survet veel härra Cameronilt, et vähendada mõningates valdkondades äh, eraldisi. läbirääkimiste tulemusena vähendati esimest korda ajaloos Euroopa Liidu eelarvet ja seega ka paindlikkust. see on esimene kord, kui nii juhtus aga samal ajal me peame endale aru andma, et meil on Euroopa Liidus kohustused, mis järjest kasvavad. tegemist on nagu ühesuunalise tänavaga. Lissaboni leppe alusel on meil uued poliitikad, mida me peame rahastama, energiapoliitika, kliimamuutused ja nii edasi. ja olukord on nüüd selline, et me peame rohkem tegema vähema rahaga ja siis ei võetud veel arvesse niisuguseid uusi väljakutseid nagu näiteks äh, rändekasv ja nii edasi. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on olukord veidikene segadust tekitav, sest et need tohutud maksmata arved, mis meile pärandati, need tegelikult osa on neid, osa on neid on vähendatud, aga see toob kaasa ikkagi terve hulga igasuguseid probleeme. me peame ikkagi kuidagi vähendama seda hiiglaslikku hulka tasumata arveid, aga isegi ilma kõigi nende uute probleemideta näeme me ikkagi, et eelseisvatel aastatel oleme me silmitsi probleemidega. kahe tuhande kuueteistkümnendaks on paindlikkuse instrument juba kasutatud, terve hulk summasid on kasutatud ära tegelikult juba juba, on juba ära kasutatud niinimetatud front-loading äh, rahad, mis olid ette nähtud võib-olla aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kakskümmend, on tegelikult juba kulunud ära kahe tuhande neljateistkümnendast kuueteistkümnenda aastani, mis tähendab seda, et me tegelikult peame väga hoolega ümber vaatama selle eelarve, sest vastasel korral tekitame me endale veel palju rohkem suuri probleeme. ja minu arust tuleks vaadata uuesti üle kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olukord, kus tuli nii palju neid tasumata arveid. teine probleem, mis on väga suur, on just lävendite probleem, turvalisus, rahvusvahelised kohustused, ränne ma kahtlustan, et see uus äh, äh, lisandväärtuse mantra meid tegelikult ei aita, sest et meil on väga palju erinevaid definitsioone, mida me üldse nimetame lisandväärtuseks ja mitte ainult äh, uuenduslikkus ei ole see rahandusinf-, instrumendid töötavad tegelikult paremini, kui meil on rohkem avalikku ja erasektori partnerlusi, nagu me näeme põhjapoolsetest Euroopa riik, riikidest ja nii peaks see olema kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, nii et seda, see on tõesti väga oluline teema. suur aitäh, härra Levandovski. palun järgmine kõneleja. Um, well, look, we welcome uh, the start of this process of me äh, loomulikult tervitame seda mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamist, aga me peame siin olema parlamendi tasa, tasandil strateegilised, aga sama ka riiklike parlamentide tasandil, sellepärast et tõesti väga-väga palju on kaalul ja Euroopa Liidu eelarve peab toetama neid pingutusi, mida tehakse liikmesriikides ja me ei saa, me peame olema selle eest vastutavad. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal muudetakse äh, struktuurifonde, summad muutuvad ja hoolimata sellest, et me loome hulgaliselt uusi rahandusvahendeid, mille struktuur on natukene teistsugune, on olukord tegelikult niisugune, et praegusel hetkel kõik liikmesriigid on silmitsi raskustega oma maksete tasumisel ja samuti nende arvete tasumisel, mis on jäänud aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. me oleme tegelikult paberi peal andnud väga palju valelubadusi, need inimestele toitu lauale ei too, kaasa, esile on kerkinud pagulaste küsimus, kahe tuhande, raha, finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend peab võtma vajalikud meetmed, et tulla toime ka kiireloomuliste küsimustega. nagu ütles härra koolmees, me peame kõigepealt tegelema tuludega. liikmesriigid peavad tagama selle, et meil on olemas vajalikud maksed. ja ma tahaksin teie käest küsida, missugused, mis missuguste ettepanekutega te välja tulete? näiteks Iirimaal oodatakse jätkuvalt makseid ja see mõjutab kõiki majandussfääre. lisaks sellele ütlete, et me peame tegelema kuludega ja minu arvates oleks tegelikult lõpu, lõpetada nende ajutiste finantsstruktuuridega raiskamine ainukene võimalus meie tõsiseltvõetavust parandada, on tagada see, et Euroopa Liidu poliitikaid tõesti rahastatakse ka eelarvest. mida te siis kavatsete teha selleks, et see olukord paraneks? Merci, Eliane Riada. La parole est maintenant. suur aitäh. Vladimir Manka, palun. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, z toho, čo sme tu aitäh mulle sõna andmast. me oleme siiamaani kuulanud huvitavaid sõnavõtte ja minu arvates meil tundub olevat nagu siin sõda maksete pärast, mis tulevad Euroopa Liidu eelarvest. kõik on nõus sellega, et raha tuleb kasutada selleks, et rahastada projekte, mis tõesti annavad lisandväärtust, mis annavad uusi töökohti. me teame, et suur hulk Euroopa Liidu eelarvesse tehtud maksetest läheb tagasi liikmesriikidele. viimasel parlamentidevahelisel kohtumisel olid inimesed Prantsusmaalt ja Hispaaniast, rahvusparlamentide liikmed ning nemad rääkisid meile, et Euroopa Liit on tegelikult juba aastaid ja aastaid maha jäänud nõsetega, mis nad neile peavad tegema ja kohalikud esindajad ütlevad, et nemad tegelikult ei saa raha tagasi Euroopa Liidult. see on ummik, millega tuleb kuidagi toime tulla. meil on tarvis liitlasi Euroopa Parlamendis, sõltumata sellest, missugused on meie poliitilised erimeelsused, me peaksime ikkagi suutma tulla mingisugusele kokkuleppele, kusjuures nõukogus on seda veel palju raskem teha ja seetõttu on meil tarvis just teid, liitlasi rahvusparlamentidest me teame ka, et kolmandad riigid, näiteks Hiina ja teisedki, ekspordivad meile tooteid, mida valmistatakse äärmiselt keskkonnaohtlikul viisil. miks me ei võiks maksustada neid, neid kaupasid, me võiksime noh näiteks maksustada CO2 heitmete põhjal ja see oleks uus omavahend. niisiis, sõbrad, kui ma peaksin kokku võtma selle, mida ma tahan öelda, tahan ma öelda seda, et me peame tulema välja ideedega ja me peame liikmesriikidele veidi survet avaldama, et me leiaksime vajalikud lahendused, sest et praegusel moel me enam edasi minna ei saa. suur aitäh, oleksin pidanud täpsustama, et härra Mokan on sotsialistide demokraatide liige ja esindab Euroopa Parlamendi Slovakkiat. Eder Gardias Saval saab nüüd sõna ja tema on kaks tuhat kuusteist eelarve üldraportöör, tema on Euroopa Parlamendi saadik ja ta valiti siia Hispaaniast. ja esindab muidugi mõista kogu Euroopa Liitu. Eh, suur tänu, härra esimees. soovisin sõna. y de... ¿Se me oye? Cuando hablaba de flexibilidad y de... Eh, mind huvitas eelkõige eh, see kolmas punkt, mida nimetas härra Kuulmas, ehk siis eh, kui oluline on paindlikkus, härra Levanovski ütles et ju, et mis puudutab Euroopa Liidu lisamat väärtust, siis see on üpris problemaatiline küsimus, igaühel on sellest erinev arusaam. aga Ehm, see, sellel konverentsil, mida, mis Hollandis korraldati, seal osalesin ka mina paindlikkuse töörühmas ja meil ei õnnestunud seda mõistet kuidagi määratleda, mis see on ja veelgi vähem, kuidas seda ellu viia. kui, kui äh, eelarve on selline, nagu ta on. iga kord, kui puhkeb kriis, vaatame me eelarve peale justkui selles seisneks lahendus, aga ükskõik, kui palju meil ei oleks paindlikkust, see veel probleemi ei lahenda. rääkisite vanadest ja uutest prioriteetidest, mitte keegi Euroopa Parlamendis ega ka liikmesriikide parlamentides ei vaidle vastu, et eelarvet tuleb uuendada, tuleb tugevdada võitlust äh, siis äh, kliimamuutustega, rändekriisiga ja nii edasi, aga küsimus on selles, et kust saada rahalised vahendid, et seda kõike rahastada kas uued ja vanad prioriteedid on siin konkurentsis, sest et ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika neelavad juba Äh, kahekesi kuuskümmend protsenti eelarvest. me muidugi võime kontrollida, vaadata läbi, et kuidas on lood projektidega neis valdkondades, kindlasti on võimalik parandusi teha ja loomulikult on vaja tõukefondi, investeerimisfondi, et aidata neid liikmesriike, kes on teistest maha jäänud. kuidas saab siin prioriteete ümber mängida, küsimus on ju selles, et kas me, kas me vähendame rahastust teatud prioriteedile, kanna, ühed prioriteedid jätame kõrvale ja loome uued või mida teha ja mind huvitaks, et äh, milliseid äh, võimalusi näeb siin Hollandi eesistuja okay.? suur aitäh, härra Pöge. tegemist on Saksamaa saadikuga, tema on Rahvapartei liige. Ich habe äh, mit großem Interesse kuulasin suure huviga mm härra Komase äh, öeldud. ja kui lubate, siis äh, esitaksin omalt poolt äh, mõned märkused. viitate täiesti õigustatult selle lubatavuse deklaratsioonile ja Euroopa Kontrollikoda on tõepoolest korduvalt seda nõudnud, aga siiski viitaksin sellele et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest on siis täitmisel äh, koostöös liikmesriikidega, liikmesriik ja komisjon teevad seda koos, see on siis just põllumajandus äh, ja tõukefond. Äh, kui aga peeti mitmeaastase finantsraamistiku üle rääkimisel, siis mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist ja siis olin ka kaasraportöör ja Äh, selles arvates on sihuke näiteks äh, härra Levadovski ja liikmesriigid äh, ei olnud nõus sellise deklaratsiooni koostamisega või, või sellise aruande esitamisega selle kohta, millele nad kulutavad Euroopa Liidu vahendeid, nii et seal on, on probleem teiseks tahtsin veel öelda seda, et minu meelest on väga hea, et peame seda arutelu, eh, sest et eh, novembris eh, arutasime eelarvekonverentsil, kuhu meid kutsus volinik Georgieva, ka seda teemat, et muidugi tuleb rääkida ka käibemaksu teemast, Euroopa käibemaksust. kui me räägime lisandväärtusest, siis on see teema, mida tuleb arutada ja kõige suuremad välja ja kuna meie seisud üha suuremad väljakutsed, siis on see teema üha pakilisem. siis rääkisite veel sellest, et on vaja enam, rohkem paindlikkust. jah, ma olen selle sõnumiga nõus, aga pean ütlema, et äh, mul puudub äh, usk või veendumus sellesse, sest et äh, meie, kelle, kellel on siis äh, äh, see otsusekindlus, et rohkem paindlikkust äh, tuua mitmeaastasesse äh, finantsraamistikku. Äh, kes olid need, kes üritasid seda paindlikkust takistada nii aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsraamistiku puhul? Need olid just nimelt liikmesriigid. Euroopa Parlament suut-, suutis väga keeruka mm, menetluse käigus väikesi parandusi teha, kui me ei oleks seda suutnud teha, siis oleks äh, finantsraamistikuga praeguseks hetkeks kõik läbi, sest et äh, üheksakümmend kaks miljardit äh, eurot põgenike aitamiseks, see, seda suudeti siis eraldada just sellise keeru-, kiire menetlusega ja äh, ma ei taha teile üldse rääkidagi sellest, et äh, kuidas, äh, kuidas siis suvel Korepere üritas äh, eelarve esimesel lugemisel blokeerida neid muudatusi ja ma sooviksin, et nii liikmesriikide parlamendid kui ka liikmesriikide vastutavad poliitikad juba algusest peale võtaksid palju rohkem vastutust ja ja tegutsemist äh, enda kätesse ja oleksid äh, otsustavamad, sest et vastasel juhul me ei õnnestu meil mitte kuidagi teha neid edusamme, mis on hädavajalikud. see, mida me praegu kogeme, et ühest küljest luuakse uusi instrumente nagu EFSI, mis on ju tõesti huvitav algatus äh, ja samuti kasutatakse Ramsaid programme, samas see kahjustab teadusuuringute ja transpordi poolt Ähm, aga äh, meil ei ole veel ähm, lõplikult analüüsinud kõiki, kõiki selle, selle arengu külgi. välispoliitikas äh, siis ka kärbitakse äh, siis naabruspoliitika vahendeid ja siis samal oodatakse et liikmesriigid äh, maksavad ise selle kinni. selline oli lootus, aga nii ei ole see läinud ja see näitab, et äh, või me peame vaatama, et kas, äh, kas need projektid tegelikult on teostatavad või tuleb need maha matta. ja siis veel üks märkus, aga selle kohta võib-olla hiljem veel rohkem see, mida me oktoobri alguses äh, ühise jõupingutusena tegime, näitas, et äh, on, et ei ole enam võimalik tegeleda kahesega, mis on tegelikult väga päevakajalised. ehk siis äh, piirivalve, Frontex, see see küsimus, kas me tahame nüüd tõepoolest teha uue katse oma na, ähm, naabrusprogrammidega, et anda oma panus sellesse, et meie ümbrus muutuks stabiilsemaks, kui ta praegusel hetkel on. või kas me laseme käed rüppe ja peidame ennast laua alla? sellele küsimusele tuleb vahekokkuvõttes õige vastus Neile uutele küsimustele ei ole meil vastus praeguses ähm, finantsraamistikus, kui me just ei lähe tõukefondide ja ühise põllumajanduspoliitika kallale ja te kujutate ette, milline Pandora laegas sellega avaneks mõnedes liikmesriikides. sõltumata sellest, et äh, jah, igas äh, igas eelarve rubriigis on muidugi võimalik leida ka vahendeid, mida oleks võimalik ümber jagada. aitäh! aitäh, härra Pööge, jah, tõesti, arutelud saavad olema karmid. ja tõenäoliselt ei tasu liigseid illusioone teha seoses äh, rubriikide muutumisega. nüüd aga palun Indrek Tarand, kes valiti Eestist ja kes on eelarvekomisjoni liige ja ta on samuti Roheliste fraktsiooni liige Euroopa Parlamendis, palun. Thank you, Mr President uh,. Ma ei suur tänu, esimees. ka minu tähelepanu äh, pälvis härra Kolmesi äh, sõnavõtt, kus sa tõi välja mõned olulisemad programmid, mis mõjutavad Euroopa Liidu eelarvet. üks asi on aga paindlikkuse nõudmine, teine asi on aga selle võimaldamine ja praegusel hetkel on parim lahendus äh, just liikmesriikide parlamentide kätes, sest et just nemad saavad äh, sundida oma valitsusi selleks, veenda neid selles, et nüüd maastuses finantsraamistiku põhjalik läbivaatamine on vajalik. kui seda ei tehta, siis ähm, probleemid meie jäikusega jätkuvad. ning liikmesriikide parlamendid äh, saavad ka äh, valitsused äh, oma ametist välja tõrjuda, meie seda ei saa teha kui ähm, liikmesriikide parlament siin kaasa ei mängi, siis äh, ei ole mingisugune finantsraamistiku läbivaatamine võimalik. ning ka meie siin äh, Euroopa Parlamendis ei saa midagi ette võtta. kui nõukogu liikmed just ei tunneta oma nahal äh, nii-öelda riiklike parlamentide põrgukuumust, siis äh, äh paindlikkuse äh, eesmärki me ei saavuta. aitäh. Merci. aitäh, härra Francesco Cariello Itaaliast ja Itaalia äh, saadikute koja liige Roomast. jah, aitäh. mina tahaksin välja tuua selle, kuivõrd on institutsioonide vahelise töörühma töö oluline. Nemad tegelevad näitajate väljatöötamisega seoses siis eh, liidu fondide kasutamisega. Euroopa kodanike jaoks on oluline see, kuidas fonde kasutatakse, eh, mis on siis mõeldud liikmesriikide jaoks ja oluline on see, et tegelikult investeeritaks kogukondadesse, mitte ning Euroopa Liitu, mitte mitte kuhugi, kus need vahendid kaduma läheksid, nii et väga oluline on selle töörühma töö ja väga oluline, et näita, näidatakse Euroopa kodanikele, et tasub investeerida ühenduse vahenditesse meil on vaja selleks objektiivseid äh, äh, parameetreid, me ei saa äh, vastasel juhul Euroopa Liidu arengut positiivselt hinnata, positiivselt mõjutada. me peaksime muidugi läbi vaatama ka mitmeaastase finantsraamistiku ja me leiame sellega seoses, et eelarvekomisjon peaks kui seda ei ole juba tehtud, ka, ka seda, kas see, see töörühm on jõudnud tulemusteni ja need tulemused tuleks avalikustada, selgitada neid. jah, tõesti, ma leian, et liikmesriikide parlamentide võiks olla selline roll, nad võiksid hinnata Euroopa vahendite kasutamise äh, positiivseid tulemusi, kas on kindel, et ikkagi nende vahendite abil me toetame majanduskasvu ja loome töökohti? kas need Euroopa vahendid ikkagi toovad kaasa investeeringuid ja kas need investeeringud ikkagi vastavad meie esmatähtsatele vajadustele? kas liikmesriikide parlamendid võiksid sellist kontrollimissiooni täita ja vaadata, kuidas kasutatakse Euroopa vahendeid. Teie poolt tehtud märkused äh, puudutasid eelkõige paindlikkust äh, maksmata vahendite osas. hetkel on olukord natuke parem, sellepärast et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, programmis on äh, tekkinud teatud hetkeline puhkepaus, aga aastateks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, üheksakümmend, kakskümmend näeme me ette olukorra hullenemist. proua Tomaga tuletas meelde, et kakskümmend neli miljardit äh, on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks äh, maksmata arveid. kokkuvõtteks nüüd annan sõna meie kõnelejatele Holland tegi suure algatuse, korraldas eelarveküsimustes ka konverentsi ja te nägitegi, kuivõrd uued instrumendid, uued vahendid ja lisaväärtuse põhimõte tegelikult tekitavad küsimusi. Neile küsimustele aga tuleb leida vastuseid. härra Koolmees, palun. aitäh, härra esimees, aitäh kõigi nende küsimuste ja märkuste eest esiteks, Rahvusparlamendi liikmena olen ma teadlik sellest, et raha on alati liiga vähe. meil on, me oleme Hollandis viiekümne miljardi võrra oma kulusid kärpinud ja seetõttu on meil Hollandis kogu aeg ka diskussioonid sel teemal, samuti mis me teeme poliitiliste kavatsustega, mille jaoks raha ei ole. seega küsimus on alati õhus, kas meil on piisavalt raha, täpselt seesama küsimus puudutab ka Euroopa äh, eelarvet. Äh, MFF oli nii-öelda nagu pakettehing ja siis me hakkame, hakkame arutama paindlikkust ja seejärel seda, kuhu kulutada seda raha. seetõttu mõtleski Hollandi parlament, et tegelikult enne kui see ülevaatamine algab, peaksime me neid teemasid arutama ja ma olen väga-väga nõus sellega. lisandväärtus on äärmiselt keerukas teema, erinevates riikides on lisaväärtused erinevad, aga ma toon ühe näite. kui meie näiteks Hollandis Euroopast saadud rahaga rahastame äh, jalgrattateede ehitamist, siis minu arust see ei ole hea raha kulutamise viis ja niisuguseid näiteid on veel ja veel. oluline on, kuidas Euroopa raha tõhusalt kusutada, kulutada. meie, meil on ainult kolm riiki, kus on riiklikud deklaratsioonid tehtud viimase nelja-viie aasta jooksul, mitte keegi teine ei ole seda teinud ja ütleme, et umbes kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidust tulnud rahast on kulutatud riiklike valis-, valitsuste poolt ja nemad peavad selle kulutamise eest ka nüüd vastutama. igal aastal, kui tuleb Kontrollikoja raport, siis väidetakse, pressis, et Euroopa Liit annab lihtsalt niisama raha välja ja meie peame seisma selle eest, et ikkagi kõik liikmesriigid teeksid oma deklaratsiooni, et oleks selge, kuidas seda raha on kulutatud. aga ma lõpetan nüüd, sest et see on teema, mida võib tundide kaupa arutada, aitäh. Merci, en fait on peut dire que aitäh. tegelikult võiks ütelda, et mitte Euroopa Liit ei kuluta nii, kuidas juhtub, vaid hoopis liikmesriigid kes teevad seda nende vahenditega, mis Euroopa Liit neile eraldab. Need vahendid ise ju tulevad liikmesriikidest, nüüd oleks vaja näidata seda, et kui vahendid tulevad liikmesriikidest, käivad läbi Brüsseli ja lähevad tagasi liikmesriikidesse, siis tuleks näidata, et sellel kõigel on mingi mõte ja et sellega kaasneb teatud lisaväärtus, sellepärast et vastasele võiks lihtsalt küsida endalt, kas Euroopa fondid ei too endaga kaasa lihtsalt lisakulutusi eh, selleks, et teha investeeringuid, eh, millel võib-olla ei olegi nii suurt eh, tähtsust. kas meil ei ole näiteks selliseid liikmesriike, kes on võlgadesse sattunud, sellepärast et nad soovisid ilmtingimata ära kasutada neid vahendeid, mis neile eraldati? proua Tomaa nüüd, palun jah, kokku võtta võib-olla see oleks liiga ambitsioonikas plaan, aga härra Koolmees äh, ja tema sõnavõtt panid teid äh, kõvasti reageerima. ma arvan aga, et peaks olema väga ettevaatlikud ja ütlen seda kõikidele liikmesriikide parlamendi saadikutele ärgem rääkigem ainult tulevasest mitmeaastasest finantsraamistikust, vaid ka läbivaatamisest. Amsterdamis käies äh, oli tõesti ja ma usun, et kõik liikmed parlamendist, kes seal käisid, olid väga šokeeritud sellest, et äh, seal räägiti järgmisest finantsraamistikust, äh, aga ei räägitud väga palju praeguse läbivaatamisest nüüd olen täiesti nõus, härra Koolmees, teiega, meie vahendite läbipaistmatus Äh, kui tegemist on vaibakaupmeestega, äh, äh, kes tegutsevad ja me lõpuks ei tea, kes mida teeb, siis see on demokraatlik probleem ja sellega me peame kõik tegelema. meil on vaja restruktureerimist ja usun, et kõik on nõus. paindlikkuse puhul võib-olla on natukene rohkem nüansse, sellepärast et nagu ütles proua Sabal, meil on vaja paindlikkust ja parlament äh, on ka nõus sellega täiesti, aga samas see ei lahenda seda probleemi, et eelarve on liiga väike. kui eelarve on liiga väike, siis äh, ümber äh,, siis paindlikkus tähendab seda, et lihtsalt äh, võtame Jaanil riided seljast ja paneme need Jaagule selga aga me peame vaatama, kuidas leida vahendeid teadustöö jaoks, taristute jaoks ja nii edasi. lisaväärtuse küsimus, see ei ole päris sama asi, me võib-olla oleme nõus, et jah, tuleb kindlaks teha, kas see lisaväärtus on olemas, aga jällegi siin mina näiteks äh, kaitseksin äh, äh, kergliiklusteede prioriteete teatud juhtudel kui tegemist on Euroopa Liidu prioriteediga, siin prioriteediga on see, et tuleb äh, vähem autosid kasutada ning tuleb arendada äh, muid äh, lahendusi, siis ega kergliiklustee kuskil X kohas ei aita kaasa, vaid see tähendab seda, et kõikjal on vaja selliseid kergliiklusteid, igalt poolt tuleb parandada keskkonda, rahva tervist, ja sellest saab omaette lisaväärtus. ma pidin tulema teie kergliiklusteede juurde, see ei ole muidugi võib-olla kõige parem, aga Mark was not about uh,, my uh, remark was not about uh,. Uh, ma ei rääkinudki ma taht-, niivõrd ma ei tahtnud juhtida tähelepanu sellele, et jalgrattateed ei ole vajalikud, aga ma rõhu-, juhtisin tähelepanu sellele, et jalgrattateede rahastamine, Euroopa rahast, et see ei ole võib-olla kõige parem kulutus. jaa, aga Euroopa Liidu jaoks on prioriteediks kergliiklusteed. aga te ei taha, et seda rahastatakse siis Euroopa Liidu eelarvest, sellepärast et Euroopa Liit on väga bürokraatlik ja kontrolliv ja see kõik läheb väga kalliks maksma. proua Toma, jah, probleemiks ongi just nimelt see eelarve või siis pigem poliitika eh, toimib eh, prääniku ja piitsa meetodil või ei toimi üldse. kui on, antakse ainult piitsa, kui on ainult eh, reeglid ja keelud, siis see asi ei liigu kuhugi, sellepärast et inimesed ei lähe kaasa. ühest küljest on vaja reegleid, kuid teisalt on vaja ka abi, aidata ma pidin küll ainult kokku võtma ja see debatt läheb nüüd väga laiali, aga aga seda kõike on vaja arutada, ma rääkisin äh, kergliiklusteedest ainult seetõttu, et näidata, et arutelud on keerukamad, kui alguses me võime ette kujutada. ma ei tahtnud ilmtingimata neid rattateid kaitsta härra Artui, jah, kui me räägime jalgrattateedest, siis kindlasti komisjon äh, tuleb välja jälle reegliga, mis paneb äh, paika tee laiuse, materjalide paksuse, nende äh, koostise, vajaduse ka kontroll läbi viia kontrollikojal. aga härra Artui, probleem on selles, et kui neid teid ei rahastata, siis komisjon määrab kõik ära kohustuslike reeglitena aga ei eralda selleks mitte sentigi. parlament sellel sündida ei lase, ütleb härra Artüi. proua Toma, eh, tahaksin nüüd kiirelt kokkuvõtte vastata ka Francois Markile. kas meil, ta nimelt küsis, kas meil on eh, piisavalt paindlikkust, et eraldada miljard kreeklastele, kes võtsid vastu väga palju eh, rändajaid. Äh, aga siin äh, ka öeldi seda, me peame kõik olema teadlikud sellest, võib-olla olekski pidanud sellest alustama, me peame olema teadlikud sellest, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend raamistiku puhul me oleme juba jõudnud lävedeni, aga me oleme alles kahe tuhande kuueteistkümnendas aastas, meil on veel kolm eelarvet ees. me oleme ära kasutanud kogu paindlikkuse, me oleme ära kasutanud peaaegu kõik läved. me oleme hakanud Euroopa Liidu eelarve väliseid fonde kasutama selleks, et vajadusi katta. seega peab olema teadlik sellest, et me ei ole tegelikult väga kaugel enam täielikust eelarvekriisist. lahendusi on päris palju ja me peame neid lähemalt analüüsima, tegemist on alles arutelude algusega muidugi peab see arutelu käima äh, käsikäes liikmesriikide parlamentidega, aga omavahendite küsimus, pean ütlema, on väga oluline. kui me ei suuda sellest olukorrast välja tulla, kus liikmesriigid kirjutavad tšeki Euroopa Liidule ja kus need tšekid katavad ära, äh, Artüü parandab üheksakümmend protsenti liidu eelarvest, olukord on veelgi hullem, kui arvasin, ütleb proua tooma, siis ähm, me ei suuda leida lahendust. ükskõik, mida me paindlikkusel välja ei paku. me ei saa enam ka tõsta makse maksumaksjatele me peame leidma sellise maksustamissüsteemi, mis näiteks äh, puudutaks hargmaiseid ettevõtteid, äh, kes on piisavalt petnud äh, liikmesriikide vahel oma tegevust hajutades või siis sisse viies finantstehingute maksu, nii et kindlasti on võimalus leida selline maksustamisviis, mis ei suurendaks maksukoormust kodanikele. aitäh! nii et lihtne on siis lahendus, rohkem tuleb maksudest saada tulu ja vähem maksumaksjatelt. tundub, et see lahendus on küll päris delikaatne, aga see oli nüüd meie esimene voor ja läheme nüüd edasi nii-öelda praktilise osaga, sellepärast et järgnevad kaks vooru, mis nüüd pihta hakkavad, Äh, on ka väga olulised, tuleb leida lahendus uutele kiireloomulistele küsimustele ja poliitikatele äh, finantsraamistiku teise poole jaoks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja esimene voor neist kahest puudutab uusi finantseerimisvahendeid selleks, et toime tulla rändekriisiga ja proua Annabel äh, Grosjean alustab seda arutelu ja tema sõnavõtt peaks kestma ligi kümme minutit, palun proua. suur aitäh. lugupeetud parlamendisaadikud, äh, Euroopa Parlamendi saadikud, liikmesparlamentide saadikud, mina esindan siin ka ÜRO põgenike äh, kom... ülemkomissari ametit ja tahaksin äh, tänada teid kutse eest, pean ütlema, et äh, te olete üheks meie suurimaks kritiseerijaks äh, ÜRO-s selles osas, mis puudutab ÜRO tegevuse tõhusust ja kulusid. kahjuks kriisid või kriis, mis puudutab ka Euroopat ja on puudutanud Euroopat viimaste aastate jooksul ja mis on väga suur viib nüüd selleni, et pöördutakse selliste organisatsioonide poole nagu ÜRO, kellel on teatud organisatoorne suutlikkus, kellel on oma vahendid ja mis peaksid siis suutma ümber asustatud isikute vajadustele vastata. viimasel aastal suvest kaks tuhat viisteist peale siis oleme me pidanud ka toime tulema väga suure hulga nõuetega. kriis oli ootamatu, meie poole on pöördunud nii riigid kui ka kohalikud regionaalsed omavalitsused, linnavalitsused, kes peavad olukorraga toime tulema ja samuti ka kodanikuühiskonna esindajad. samuti ülikoolid ja akadeemiline ringkond sest et kui me ei investeeri teadusesse siin ja kui me ei uuenda oma mõttemodelle ja ei paku innovatsiooni ka selles valdkonnas, mis puudutab äh, rännet, siis võib juhtuda, et äh, satume üksteisele järgnevatesse tupikutesse. Euroopa Parlamendi roll seisneb eelkõige uue mitmeaastases finantsraamistiku väljatöötamises, uue eelarve väljatöötamises, me oleme koostööd teinud omavahel erinevates küsimustes, muuhulgas selles osas, mis puudutab rände ja siseküsimuste vahendite kasutamist, siin on olnud ka väga palju väljakutseid, dialoog on siin olnud hea praegune eelarve läbivaatamine ei ole mitte ainult kokkuvõtte tegemise aeg, vaid tõesti tuleb sisuliselt läbi vaadata juriidiline raamistik, vahendite suurus, läved ja ka prioriteedid. nii et tegemist on tõesti sisulise tööga ja meil avaneb võimalus ennetada päris paljusid tekkivaid olukordi. nagu öeldud, paindlikkusinstrumendid äh, on ära kasutatud, nüüd tuleb teistsugust lahendust, lähenemist kasutada ja uusi mehhanisme luua võib-olla. ma tahaksin äh, jagada teiega seda, et uue eelarvetsükli käivitamine on olnud keerukas kõikide jaoks, kaks tuhat neliteist äh, seda mitmel põhjusel eriti mis puudutab varjupaiga põgenike integratsiooni küsimusi ja siseasju, seda seetõttu, et uus restruktureerimine toimus ning liikmesriigid nüüd ise pidid ka uusi tegevusviise välja töötama ning äh, see ei olnud mitte kellegi jaoks kerge. tahaksin samuti ütelda, et teema, mida käsitleti ehk siis kakskümmend neli äh, maksma, miljardit maksmata arveid äh, ning eh, assigneeringud eh, ning tasakaalutus neis küsimustes on, kõik see on omanud väga tõsist eh, mõju ka humanitaartegevusele, mille osas Euroopa Liit oma lubadused on andnud ning puudu on jäänud koha peal vahenditest. arutelu struktureerimiseks on oluline teha vahet kriisidele. ühest küljest Euroopa Liidu siseste ja, ja teisest küljest siis Euroopa Liidu väliste kriiside vahel. rändekriis, suur põgenike saabum-, suure hulga põgenike saamine Euroopasse, seda tuleb lahus hoida kriisidest äh, Aafrikas, äh, Lähis-Idas ja mujal, seal on kriisi põhjused teised. Si je commence par la crise qui touche l'Europe, je me permets de juste contextualiser avec quelques alustuseks, alustuseks Euroopat puudutav kriis, äh, ligi miljon inimest on tulnud Euroopasse suvest Euroopasse siis suve algusest peale kuni aasta lõpuni Nad on tulnud äh, mereteed pidi ja kui äh, arvesse võtta ka maismaateid pidi tulnud isikute arv, siis see arv on veelgi suurem. me teame, et äh, väga suur on ka merel hukkunute arv ja üle kaheksakümne kahe tuhande inimese on saabunud juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest kas läbi Itaalia või siis peamiselt läbi Kreeka. kaheksakümmend neli protsenti neist näitajatest kas selle või eelmise aasta kohta tegelikult äh, puudutavad äh, kümmet peamist äh, põgenike päritoluriiki. nii et tegemist on pigem põgenikekriisiga, mitte rändekriisiga. ma ei teeks võib-olla soovitusi, vaid tõstataks mõned küsimused mõtlemiseks. kas me peaksime seda küsimust käsitlema kiireloomulisena ning võtma erimeetmeid või võib-olla praegusel hetkel, kui vaatame läbi raamistikku, ei peaks me strat-, äh, struktuursemat lahendust silmas pidama. me ei peaks lähtuma sellest, et kriis jätkub, aga saabuvate inimeste hulk võib jääda suureks ka tulevikus, vähemalt selline on meie hetkeanalüüs. teiseks ja seda küsimust on käsitletud ka kokkuvõttes, kas vastuse peaks leidma Euroopa Liidu tasandil või liikmesriikide tasandil või äh, mõlemal tasandil. küsimus on siin lisandväärtuses ja kuna kohal on ka väga palju liikmesriikide parlamentide esindajaid, siis on oluline, et me selle küsimuse siin tõstataks. on ilmselge, et Euroopa Liidu eelarve eesmärgiks ei ole kunagi olnud, ei peaks kunagi olema asendada liikmesriikide eelarveid, eh, mis peaksid juba sisaldama piisavalt vahendeid vastamaks tekkivatele olukordadele. võib-olla mitte kõikidele kriisiolukordadele, aga Euroopa Liidu eelarvet ei tohiks selle asemel kasutada, vaid see peaks olema täiendavaks vahendiks ja lisaväärtust toovaks vahendiks. üks küsimusi, mis võib tekkida kui lubate, ütleb äh, esimees, äh, kaks viisi on tegutseda, kas vahendid tulevad liidu eelarvest või liikmesriikidelt. me viisime, viibisime eelmisel nädalal missioonil Türgis ja me näeme, et ühest küljest on Euroopa Liit ja teisalt äh, liikmesriigid ja me ei veendunud üldsegi selles, et nüüd oleks koordineerimine kõige paremini läinud. Trust Fundid usaldusfondid, äh, tegemist on siis äh, lisavahendiga selleks, et äh, suunata fondid ja vahendite voog ja neid koordineerida ja võimaldada paremat koordineerimist. jah, ütleb kõneleja. ma ei ole siin kellegi eestkõnelejaks, vaid see on ka üheks eesmärgiks ja see on üks väljakutseid. Euroopa Liidu lähedaste kriiside puhul küsimus võib ka selle kohta tekkida, et kas Euroopa Liidust saab siis kahekümne üheksas an-, annetaja ja toetaja kahekümne kaheksa olemasoleva kõrval? lisaks Euroopa-sisesele kriisile võiks vaadelda ka veel seda, kas ei oleks vaja välja töötada humanitaarsekkumisvahendit Euroopa Liidu jaoks. me teame, et äh, selliseid vahendeid praegu ei ole, aga kui olukord peaks Kreekas tõsisemaks muutuma, kui näiteks äh, pannakse kinni Balkani äh, piir või juhtub midagi muud, siis Euroopa Liit ei saa kasutada enam oma kiireloomulise sekkumise vahendeid, olgugi et siseasjade puhul tänu paindlikkusfondile äh, võib kasutada lisavahendeid, aga selle kasutamine ei ole piisavalt kiire, eriti kui me räägime humanitaarolukordadest. ja viimane küsimus, mille tahaksin äh, esitada seoses sisekriisidega. olen näinud, et üha rohkem pöördutakse palvetega finantsinstitutsioonide poole nagu Euroopa Investeerimispank ja mina tahaksin küsida, kuidas see nüüd seostub liiduga härra Artüi. see, eh, me, sellistel institutsioonidel on ekspertiisi suutlikkus ja see võimaldab meil kiiremini reageerida. Türgi puhul ja Euroopa Liidu puhul, kui me räägime suhetest, siis meil on raske otsustada, sellepärast et eh, hinnangutes me ei jõua kokkuleppele, kui me aga kasutaksime Euroopa Investeerimispanka näiteks siis nende ekspertiis võimaldaks meil kiiremini poliitilist otsust langetada. ekspertiis millest, küsib kõneleja? näiteks selleks, et äh, ehitada koole, näiteks Türgi puhul öeldakse, et on nelisada tuhat last, kes ei käi koolis ning et äh, need lapsed võivad minna kadu, kaduma, tegemist äh, võib olla tulevikus kaduma läinud põlvkonnaga. jah, ta ütleb kõneleja, tegemist on tõesti keeruka olukorraga, see on, see on jälle midagi uut aga ma olen juba pikalt rääkinud, tahaksin paari sõnaga mainida ka väliskriise. usaldusfondide äh, küsimus tõstatati, kas just usaldusfondid toimivad, kui on niivõrd vähe kaasrahastamist liikmesriikide poolt? ega trust, eh, usaldusfondi luua ei ole keerukas, vaid seda on keerukas rahastada. jah, koos eh, kaasrahastamisega liikmesriikide poolt siis, et tekiks lumepalli efekt, mida soovitakse ja ka läbi koordineerimise, praegu seda ei ole. ja ma lõpetuseks tahaksin veel rääkida ühest küsimusest ja siin viitan härra Guterresile, meie endisele eh, komissarile. Davoses toimule viitaksin. ja see puudutab äh, uut arenguabi, on humanitaarabi struktuuri, sellele on palju mõeldud ja sellest äh, räägitakse kindlasti ka Istanbuli äh, tippkohtumisel. praegu on jõudnud kätte hetk, kus üldiselt on nõud, vajadused suuremad, kui rahvusvaheline üldsus suudab katta. Süüria puhul või teiste oluliste kriiside puhul oleme me suutnud rahastada viiekümne, kuuekümne protsendi ulatuses vajadusi. Kesk-Aafrika puhul kakskümmend kaks protsenti, Burundi puhul samamoodi, nii et me näeme, et alarahastamine on tekkinud ja me peame kuidagi kompenseerima olukorda Euroopa Liidu eelarve on siin üheks oluliseks äh, vahendiks. traditsiooniline lähenemine ja siin räägin ka maksumaksjate rollist, äh, äh, mida mainiti meil on ühest küljest humanitaarabiagentuurid, valitsusvahelised, valitsusvälised ja muud organisatsioonid ning muidugi elanikkond ise, kes kannab kõige suuremat koormust ning annetajad, kes siis üritavad oma abi koordineerida. kõike seda toetab, toetavad omalt poolt maksumaksjad läbi maksude maksmise. Euroopa puhul siis eurooplased selline traditsiooniline mudel tuleb aga läbi vaadata ja tuleb kaasata ka mm, erasektor. ega see midagi uut ei ole, aga erasektor ei kätke endas mitte ainult äh, mingit hägusat üksust, vaid äh, eelkõige meie planeedi rahaliselt kõige mõjuvõimsamaid äh, inimesi. näiteks Bill Gates jah, näiteks Bill Gates või keegi teine. ja kui lubate inglise keeles. maailmas, kus läbi rakenduste saab müüa miljoneid dollareid, peaks olema piisavalt vahendeid selleks, et tagada humanitaarabi konfliktiolukorras olijatele. ülemaailmse ühiskonnana meil on olemas teadmised ja tehnoloogia selleks, et äh, parandada oluliselt elustandardit kõikjal, ka põgenike seas. seda aga ei juhtu enne, kui erasektor äh, ei osale äh, ja ei muutu mootoriks ja ei hakka parandama tekkinud kriisiolukordi Siirias, Süürias ja mujal. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh! härra Vallier, kes reg-, Euroopa regioonide ja kommuunide peasekretär. suur aitäh! ma ei tea, kas äh, nüüd heategevus peab riigi sekkumise asendama, seda tundub ütlevat nüüd äh, äh, eelmine kõneleja. võib-olla ütleb ta seda, et meil on vaja optimeerida selleks, et meil oleks piisavalt äh, vahendeid, et äh, metseenlusega tegeleda, võib-olla tõesti. ja eurooplased on piisavalt tugevad ja suudavad äh, kindlasti optimeerimiseks vajalikud vahendid leida. jah, härra esimees. eurooplased teevad kõik selleks, et optimeerimiseksperdid saaksid endast parima anda lugupeetud liikmesriikide Euroopa Parlamendi saadikud, ma tahaksin kõigepealt tänada teid ja tänada eelkõige proua Tomaad kutse eest tulla siia ja äh, rääkida siin omavalitsuste poolt tehtavast, samuti sellest, mida teevad linnapead ning äh, regioonid selleks, et toime tulla äh, kriisiolukorraga meie mandril Euroopa kommuunide ja regioonide komitee, mida ma juhin, esindab viitekümmet viit, eh, neljakümne viiest riigist, vabandust, eh, linnade ning regioonide esindusi, kuid samuti kuuluvad meie hulka Ukraina ja Türgi liikmed. täna aga tahaksin keskenduda Euroopa Liidu kommuunidele meil on sada viiskümmend tuhat äh, omavalitsust Euroopas ja ma peaksin ütlema, et äh, põgenikekriisi puhul nagu tihti teiste kriiside puhul kohaliku tasandi äh, esindajad on üles näidanud suur, suuremat omaalgatusvõimet kui riiklik tasand. seda seetõttu, et kohapeal olek muudab tõenäoliselt palju empaatsemaks vahendute jagamine on miski, mis käib kokku Euroopa ülesehituse ja Euroopa mõõtega üldiselt. märtsis-aprillis äh, algatatav, käivitatav rändepakett äh, on miski, millega tahavad ühineda ka regioonid, selleks et toime tulla põgenikekriisiga. samas oleme valmis äh, kaasa aitama mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisele lähikuudel augustis, äh, lisaks sellele kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale, kriisi algusest peale oleme me äh, otsinud vahendeid lahendamaks kriisi koha peal, oleme valmis äh, edastama piisavalt infot vajaduste kohta, mis on tekkinud. me soovime luua Euroopa vaatluskeskuse, mis võimaldaks ühest küljest edastada siis Äh, vajadusi ning teisalt äh, jagada häid tavasid äh, põgenike vastuvõtmise ning toetamise puhul. mitmeaastane finantsraamistik on juba oma potentsiaali ära kasutanud, seitsmesaja tuhande varjupaigataotleja on tulnud Euroopa Liitu viimase aasta jooksul ning kui aastaks kaks tuhat seitseteist lahendust ei leita, siis võivad Euroopa piire ületada kolm miljonit äh, põgenikku. see kriis langeb kokku finantskriisiga, aga me nõustume Junckeri analüüsiga, kes oma sõnavõtus parlamendile ütles, et erivajadused tähendavad erirahastamisvajadusi praeguse finantsraamistiku vahendid, äh, isegi kui aktiveeritakse kõik olemasolevad äh, paindlikkus, instrumendid ei ole piisavad, et vastata lähiaastate probleemidele. omavalitsused osalevad äh, ümberasustamise programmides ja kvoodisüsteemides, nad peavad aga toime tulema uute kulutustega, mida ei kaeta katta täielikult keskvalitsuste poolt. siinkohal tuletan meelde, et põgenike vastuvõtmine on aga keskvalitsuste äh, vastutuses, vähemalt selle rahastamine. paljudes riikides äh, on vähenenud valitsuste äh, osalus äh, nende probleemide lahendamisel rahaliselt seda võlakriisi tõttu ja seda eriti äh, piiririikides nagu Kreeka, kuid ka Itaalia, Hispaania ja Soome, kus on kõige rohkem just põgenikega kokku puudutud. lisaks sellele, võttes arvesse ÜRO konventsiooni, kohalikud omavalitsused peavad kaitsma saatjate alaealisi, mis omakorda toob kaasa liigseid finants kulusid, kui ei saada toetust keskvalitsuse härra Artüi, on ka pärit ühest Prantsusmaa departamangust, kes on äh, tõenäoliselt kokku puutunud selle probleemiga otseselt. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ette nähtud vahendid ei ole piisavad selleks, et vastata erinevatele kriisidele, millega Euroopa silmitsi seisab. kohalikud omavalitsused ei oma piisavalt äh, vahendeid, äh, olgu tegemist kas lõppsihtriigiga, transiitriigiga või läbisõiduriigiga ja paljudel juhtudel on vaja abi ei ole piisavalt, majutusvahendeid, psühholooge, sotsiaaltöötajaid, tõlke, koolitajaid ja nii edasi. meie arvutuste kohaselt võt-, kui me võtame näiteks Saksamaa, kus on vastu võetud kõige rohkem põgenikke, kulude jaotus äh, erinevate vastutustasandite vahel on järgmine viisteist miljardit on läinud maksma põgenikekriis Saksamaale kaks tuhat viisteist, kümme miljardit rahastati kohalike omavalitsuste poolt ja viis äh, föderaalriigi ja lenderite poolt. kaks tuhat kuusteist võivad kulud ulatuda üheksast kahekümne viie miljardi euroni ning suurem osa sellest kaetakse kohalikel tasandil. sellest tulenevalt kui me võtame arvesse seda, kui palju põgenikke tuli Euroopasse kaks tuhat viisteist, siis eelarve tuleks tõsta äh, kolmekümne koma kolme miljardi euro võrra. me toetame raportit ja arvamust, mille kohaselt lisarahastamisvahendeid äh, on vaja leida erakorraliselt. ja lisaks on vaja suuremat paindlikkust selleks, et poliitikat käivitada, kuid samuti on vaja rohkem paindlikkust selleks, et äh, kohalikel omavalitsustel oleks kergem juurde pääseda Euroopa Liidu rahalistele vahenditele. me leiame, et meil on vaja kiireloomuliselt hinnata seda, äh, millisel moel on võimalik omavahendite äh, osakaalu tõsta ja kuidas paremini ära kasutada olemasolevaid vahendeid või lisavahendeid ning ka seda, milline on Euroopas maksusuutlikkus. selleks me peame omavahendite kõrgetasemes töörühmas kiirendama tööd. komisjon peab olema ambitsioonikas ja innovaatiline oma järgmisel kokkutulekul. me toetame omavahendite kasutamist Euroopa Liidu eelarves selleks, et kriisile vastuseid leida. me toetame äh, selle tegemist kas läbi äh, laenu või läbi ajutise maksu näiteks äh, fossiilkütustele. me leiame, et, äh, et need liikmesriigid äh, saaksid kasu, kes äh, tegelevad põgenike majutusega, et aga seda tingimusel, et vahendeid ka, jagataks võrdselt kohaliku ja kesktasandi vahel. samuti peab Euroopa Investeerimispank null protsendiga laenu garanteerima põgenike vastuvõtmiseks. null intressiga, vabandust, praegu olemasolevate vahendite raames ei ole kõrvale pandud eh, mitte midagi selleks, et eh, regionaalsel ja kohalikul tasandil tekkinud kriisile vastata. Eh, seega me pöördume parlamendikomisjoni nõukogu poole ja ka liikmesriikide parlamentide poole ja palume, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel ja lisaks kiireloomulistele vahenditele ümberasustamisele eh, eraldatakse rohkem vahendeid keskpikas ja pikas perspektiivis eh, integre-, integreerumisele. tuleb samuti abustada kohalikke omavalitsusi selleks, et nad suudaksid paremini eh, neile asuvat vastutust kanda selles valdkonnas. Federis on ette nähtud äh, väga kasulik vahend, mis võimaldab linnadel kasutada äh, Euroopa Liidu rahasid selleks, et põgenikke varustada sellega, mida vaja, aga see on väga piiratud vahend ja me tahame midagi struktuursemat selle asemel. tuleb vaadata, kuidas luua sünergiat olemasolevate äh, rahastamisvahendite vahel Äh, nagu näiteks äh, sotsiaalfond, äh, rändeks ette nähtud rahastus ja nii edasi. samuti on vaja, et kaasatakse otsuste langetamisega regionaalsed kohalikud omavalitsused ning kaasamine ei peaks puudutama mitte ainult põgenike ümberasustamist, vaid samuti peaks puudutama erinevate mehan-, rahastamismehhanismide väljatöötamise aluseid. me nõuame ka paindlikkust seoses stabiilsuse kasvupaktiga kohalikele omavalitsustele, kes peavad vastu võtma väga palju põgenikke. ja me leiame samuti, et koostöö koostöö päritolu ja sihtriikide vahel võiks kaasa aidata positiivselt põgenike vastuvõtmisele ning need võimalikule tagasipöördumisele koju, kui kriis on läbi. sellest tulenevalt peaks Euroopa Liit toetama rahaliselt olemasolevaid äh, suhteid ja muuhulgas läbi viima äh, ka teavituskampaaniaid äh, ja lõpetuseks ma tahaksin veel korra äh, välja tuua selle, kuivõrd suuri jõupingutusi on teinud linnapead ja kohalike omavalitsuste juhid, nad on äh, oma vastutust kandnud seda täiesti äh, vastuvõetamatust olukordades, siinkohal pean silmas selliseid linnu nagu Ateena ja teised, kes on tulnud toime me peame kõrgel hoidma humanitaarse tegevuse lipu, me, me aga tahaksime loota teie toetusele seda tehes, suur aitäh! Merci pour euh, ce double éclairage! suur aitäh! Te olete kõik, kas äh, finants, kas eelarve või rahanduskomisjonide liikmed ja Te kindlasti peate pidevalt äh, toime tulema frustreerivate olukordadega, aga me peame jah paika panema prioriteedid ja arvestama seda tehes olemasolevaid vahendeid ja nüüd ma paluksin, et kõnelejaid, kui võimalik, äh, piirduksid oma sõnavõtutes kahe minutiga, sellepärast et me oleme natukene maja, ajast maha jäänud. esimesena saab sõna ja ma vabandan, kui tema nime hääldamisel hääldan. Mirus Kavana Ikel, ütleb kõneleja, Poola saadik ja tema on ka majandus- ja arengukomisjoni aseesimees, äh, Rahvapartei liige. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Budżet Unii... Aitäh, eesistuja, daamid ja härrad. Euroopa Liidu eelarve eesmärgiks on Euroopa Liidu prioriteetide ellurakendamine e, kodanike hüvanguks ja sellepärast on e, neid kulutusi vaja ka väga hoolega kontrollida. samuti tuleb jälgida, et kulutused vastaksid Euroopa standarditele, e, näiteks üht, ühtekuuluvuspoliitika on näidanud, et see on väärtuslik integratsiooniprotsessile ja tema väärtus on tõesti hiiglaslik, sest et kodanikud ka näevad selle väärtust, aga siin on üks aga. programmidele aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mida ei ole mõningaid isegi veel alustatud, aga eelkõige põgenikekriisi tõttu on vaja oluliselt rohkem raha kulutada, seetõttu me peame äh, leidma summad, mida kulutada uute väljakutsetega silmitsi olles, sellepärast et me ei saa ju kaotada oma tõsiseltvõetavust. tõsiseltvõetavus on kusjuures uus vajadus, aga seda on vaja, me peame maksma ka ära need kujutused, mis on juba tehtud, nii ütles härra Levanovski ja seda usun ka mina. mul on ka küsimus. kuidas teie, daamid ja härrad, näete võimalust kulutada rahalisi vahendeid uutele uutele väljakutsetele, ilma et peaks olemasolevatelt vajadustelt raha vähemaks võtma ja ilma ka, et me seaksime ohtu eh, meie välispoliitikat ja julgeolekut, aitäh! aitäh, proua! suur aitäh ja sõna on nüüd Soome parlamendi liikmele tema on äh, rahanduskomisjonist. ja tema on ALDE liige. palun. Äh, <clears throat> Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Äh, lyhyesti kommentoisin. Aitäh, eesistuja. kõigepealt tahan öelda, et me ju kasutame Euroopa Liidu rahastust riiklikul tasandil ja seda ka kohalikul piirkondlikul tasandil ja seejuures on väga oluline pidada kinni läbipaistvuse põhimõttest. Äh, samuti peab olema tagatud aruandlus ja kontroll. mis puudutab äh, pagulaspoliitikat, siis see kujutab endast äh, muidugi tohutut probleemi, sest et äh, Äh, põgenikke on tulnud väga ootamatult, väga palju ja see on tohutu probleem nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil. ja see on suur probleem ka finantsraamistikule mõeldes, seda ka riiklikul tasandil. kui vaadata kulusid, kui arvutada välja puudujääk, nende kriteeriumite äh, põhjal, mis on Euroopa tasandil sätestatud puudujäägi kohta, äh, eelarve puudujäägi kohta, siis on oluline siin koordineerimine ja see on teema, äh, kus Euroopa Parlament ja liikmesriigi parlament saavad teha koostööd ja me mõtleme selle, kas me saame mõjutada oma valitsusi et nad äh, ja seda, millise seisukoha nad võtavad nõukogus. küsimus on muidugi ka selles, kas on vaja uusi finantsinstrumente ja siin on eelkõige küsimus selles, et kui tõhusalt me kasutame ähm, riiklikku rahu, rahastust, see on alati esmaküsimus. Äh, nüüd saab sõna Reimer Böge. <clears throat> suur tänu, härra esimees kõigepealt suur tänu kõigi sõnavõttude eest. ÜRO pagulaste ülemkomissari ameti esindaja ju äh, nimetas väga valusat küsimust. kui ma mõtlen viimaste aastate doonorite konverentsidele, äh, siis äh, kui ma olen jälginud seal eelarve arutelu, siis on see alati olnud väga, väga raske teema, mis puudutab kulusid ja sellepärast on see oluline teema, me oleme kõik näinud, et viimastel aastatel on rahvusvaheline üldsus mööda vaadanud olukorrast kuni eelmise aasta sügiseni, eh, siis eh, pakuti näiteks toiduabi umbes eh, samas mahus kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja ei võetud üldsegi arvesse tegelikku olukorda ja selle tagajärg oligi see, et, et põgenikud asusid jälle Euroopa poole. ja sellest järeldub, järelduvad nüüd järgmised küsimused, kas piisab neist lubadustest, mis anti Londonis, kas need on piisavalt usaldusväärsed ja kui kauaks neist jätkub kui me vaatame neid lubadusi, siin on tohutud erinevused riikide vahel, mõned on, näitavad üles väga suurt valmisolekut ja äh, mõned äh, riigid, äh, sealhulgas ka Lähis-Ida piirkonnas, on palju tagasihoidlikumad ja võtavad asju väga kergelt. võib-olla oleks meil vaja süsteemi, kus, kus me saaksime reageerida kiiremini, automaatsemalt, selle asemel, et kulutada kuid selleks, et äh, kokku tulla ja, ja äh, mingisuguseid lubadusi anda. vaatasin, et äh, dokumendist just, et see Aafrika fond, mille komisjon lõi, on nüüd sajand üks koma kaheksa miljardit just vahendite ümber jag-, äh, Äh, ümber jagati. ja liikmesriigid on ainult kaheksakümmend miljonit andnud, kuigi eesmärk siis üks koma kaheksa miljardit ja ka teiste fondide puhul ei ole olukord oluliselt parem. kui vaadata neid arve, siis, äh, siis on selge, et ka põgenikevood muutuvad Süüriast äh, tulevate põgenike arv äh, äh, väheneb. Iraagis siis on see enam-vähem püsiv ja Aafrikast tulevate põgenike arv suureneb kergelt ja meie naabrusriikides on kõikjal olukord, peaaegu kõikjal olukord ebastabiilne me peame ka poliitiliselt, majanduslikult ja rahalises mõttes äh, ka tegema suuremaid jõupingutusi, sest et äh, Türgi olukorrast võetakse ju eeskuju. ja ma tahan rõhutada, et küsimus ei ole mitte ainult rahas, vaid küsimus on ka selles, et me teeksime suuremaid jõupingutusi, et saavutada stabiilsus meie naabruskonnas. väga oluline küsimus on ka, et mida tegime me valesti mida tegime valesti meie naabruspoliitika fookuste mõttes, sest et ilmselgelt see ei ole toiminud. kas me peaksime üle minema projektipõhisele rahastusele, et tõepoolest raha jõuaks ka kohalikele inimestele? või jäämegi selle juurde, et me finantseerime oligarhide projekte ja me peame sellele mõtlema ja muidugi ka turvaliste päritoluriikide põhimõte on oluline, aga kui me ei ole tähelepanelikud ja kui me ei anna oma panust, siis need riigid, mida praegu määratakse turvaliste päritoluriikidena Balkanil, eh, seal võib olukord väga kiiresti muutuda ja sellepärast on väga oluline pidada arutelusid ja, ja teha ka järeldusi eelarve mõttes. Lissaboni lepingu artikkel kaheksateist räägib solidaarsusest liikmesriikide vahel ja seda ka pagulaskriisi puhul peab toimuma võrdne koormuse ja õiglane koormuse jagamine. ning komisjon, mida te juba oma teates öelnud, et nii nii maaelu arengu rahalised vahendid äh, kui ka EFSi saab kasutada äh, pagulaskriisi jaoks. ma ei taha nüüd rääkida riiklikest assigneeringutest, viitan siis jälle, mida ütles Poola kolleeg, aga äh, ka tõukefonde peab olema võimalik kasutada selleks, et oleks võimalik kaasrahastada projekte, mis tegelevad nende uute väljakutsetega. kui meil on nüüd probleeme kvootidega, siis ma tahan öelda, et me seisame küsimuse ees. kas me läheme suveräänsete rahvusriikide kas me oleme suveräänsete rahvusriikide klubi, me näeme, et see praegu ei toimi või oleme valmis selleks, et äh, teadlikult olla ühendatud äh, Euroopa Liit Putini ja Trumpi vahel. kui me tahame seda teed minna, siis on siin väga lihtne mudel, tuleb rahas Ähm, selleks, et rahastada kõiki põgenikke, ähm, ähm, kes on Euroopas jõudnud kolmkümmend miljardit eurot, need on kulud, see on null koma kakskümmend üks protsenti kogu SKP-st. kulutame selle raha ja äh, seda ka piirihalduseks, need äh, liikmesriigid, kes annavad praegu ebaproportsionaalselt suure panuse, nemad peavad saama äh, toetust ka vastavatest fondidest, Euroopa Liidu vahenditest. see on minimaalne, mida me saame teha selleks, et pidada kinni solidaarsuse põhimõttest praegusel raskel ajal, aitäh! E, aitäh, härra Böger ja oluline on ka see, et me säilitaksime äh, rahu, sest et meil ei ole piisavalt äh, meil ei ole piisavalt vahendeid, Süürias on ümber asustatud kaheksa kuni kümme miljonit inimest ning nad ületavad äh, Türgi piiri, Türgi ei jõua neid rohkem vastu võtta ning ÜRO peaks äh, tegema midagi äh, Süüria ja, ja Türgi piiril. Türgis occupé des situations. kord on äärmiselt äh, keeruline. nüüd saab sõna Marja Tolpanen Soome parlamendist. ta on Soome parlamendi riik, liige, tähendab, ta on valitud Soomest. Äh, oleme puh-. aitäh me oleme terve tänase päeva rääkinud põhiliselt pagulastest, kuid tahaksin rõhutada üht. me peaksime mõtlema selle üle, kes need põgenikud tegelikult on. jah, meil on põgenikekriis. aga ka varjupaiga taotlejate kriis. Need on kaks erinevat inimeste kategooriat et ühelt poolt äh, tekib surve eelarve, sest et on majanduspõgenikud, kes tulevad äh, Euroopasse ja siis taotlevad äh, töötu abiraha ja see on muidugi probleem ka lähetatud töötajate direktiivi arvesse võttes, sest et selle järgi tekivad teatavad äh, riikidele teatavad sotsiaaltoetuste kohustused. see on väga suur probleem, sest et see on lihtsalt äärmiselt kulukas ja kui me püüame Euroopa Liidus korraga kõiki probleeme lahendada, siis ma kardan, et me ei saa sellega hakkama. arvan, et me peaksime siin seadma endale prioriteedid. millisest suunast selle probleemiga tegelema asuda Soomes ütleme me, et et iga probleemi, iga probleem tuleb ette võtta eraldi. Äh, nagu, nagu öeldakse, et äh, kirvega saab korraga ainult ühte halgu lüüa. kas Euroopa Liit on sellele järgi mõelnud, äh, millised on meie kõige, mis, milline meie kõige esimene prioriteet selles kriisis, kas me tahame kõigepealt tegeleda varjupaiga probleemiga, põgenike probleemiga, ennist räägiti just rahust, mina arvan, et äh, see on esmatähtis, et luua rahu aga ma arvan, et eriti suurt muret valmistab ka see, et äh, kliimamuutused toovad samuti kaasa uusi probleeme, on vähem puhast joogivett, vähem eluruumi, eelkõige Aasias ja see ei ole üllatav. samuti nagu ei ole üllatav varjupaiga taotlejate kriis. me teame, et kliimamuutused toovad endaga kaasa probleeme. millised on meie ressursid, et sellega toime tulla? ja veel kliimamuutuste kohta lühidalt äh, Soomes. kui ma olin veel väike, olid meil kolme meetri kõrgused äh, lumehunnikud ja äh, lapsed said sealt alla kelgutada ja nüüd sajab talvel vihma, nii et ainult viieteist aasta jooksul on nii palju muutunud. aitäh, aitäh teile nende metafooride eest ja teie tarkade sõnade eest. nüüd viimane kõneleja, Isabel Pires kes on Portugali parlamendi liige ja ta kuulub äh, fraktsiooni Esquerdo nagu. Esquerda on selle fraktsiooni nimi. vabandust, ütleb härra esimees. suur tänu tänase arutelu jooksul oleme jõudnud siis sellisele järeldusele eelarve ja läbivaatamise osas, et meil on tead-, meil on puudujäägid, mis puudutab kulusid ja samas on meil vaja leida äh, vastuse kriisile ja see peab olema selline reaktsioon, mis, mis ühendab kõiki liikmesriike, liikmesriike ja me peame äh, leidma siis äh, ühtlasi lahenduse ka eelarve majanduskriisile ja äh, humanitaarkriisile, põgenikukriisile, on võimalik, et Schengeni ruum laguneb, äärmuslus, noorte tööpuudus, mis on väga murettekitav. meil on vaja rohkem investeeringuid ja selle üle tuleb veel pidada põhjalikumaid arutelu, arutelusid, millised on poliitilised äh, prioriteedid, kuidas need saab üle võtta eelarvesse. Need on kindlasti kõige olulisemad küsimused. poliitilised prioriteedid, äh, mis peavad kajastuma eelarves, see on üks väga oluline küsimus. tahaksin siinkohal puudutada noorte tööpuuduse küsimust, mis on Euroopas tõusnud väga kõrgeks, eelkõige mõnedes liikmesriikides, nagu näiteks Portugal, äh, kus noorte tööpuudus avaldab suuremat mõju kui mõnes teises liikmesriigis noorte tööhõive algatus on ju mõeldud just selleks, et parandada noorte tööhõivet Euroopas, kuid sellega seonduvad kaks äh, suurt probleemi. esiteks, kuidas on lood programmi efektiivsusega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on plaanis läbi viia teatud hindamine ja on selge, et Äh, need programmid ei ole, äh, ei ole isegi lähedal selle eesmärgi saavutamisele, et äh, luua rohkem töökohti noortele. nii et tuleb pidada arutelu selle üle, kuidas seda saavutada, samuti on küsimus selles, et millised töökohad luuakse, tihtipeale on tegemist ebakindlate töökohtadega. ja siis veel lõpetuseks põgenike kohta. Portugali parlamendis on väga põhjalikult arutletud äh, põgenike teemat. jah, noored on, on meie järgmise arutelu teema, katkestab äh, esimees. kõneleja, jah, vabandust, äh, ma, ma tahtsin nüüd väga lühidalt veel midagi öelda põgenike kohta. on üks ilmselge probleem, et meil on vaja leida tasakaal, tagada solidaarsus liikmesriikide vahel äh, on, on riike, kes võtavad vastu palju põgenikke, teised ei võta neid vastu ja see toob kaasa äh, selliseid suuri erinevusi ja tuleb tagada, et sellised riigid nagu Kreeka või Itaalia saavad, saaksid rohkem toetust, sest nemad on esiliinil. me ei peaks rääkima mitte ainult rahast, vaid äh, me peame rääkima ka inimõigustest ja solidaarsusest, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna Ralf Brinkhaus, kes on Saksa parlamendi liige ja kes kuulub äh, Rahvapartei delegatsiooni Saksamaal. jaa, suur tänu, esimees ütleksin midagi rahastuse ja põgenike kohta. mind äh, üllatab natuke, et keda kõiki siin nimetati näidisriigina, äh, et kelle, kes kannatab kõige rohkem põgenike koorma all. tõsi on see, et neid riike on päris vähe, kes põhikoormust koormat kannavad, need on siis eelkõige Rootsi ja Saksamaa. ja vähemalt Saksamaa äh, vaatepunktist kõik teised riigid püüavad võimalikult kiiresti põgenikud edasi saata ähm, Rootsisse ja, ja Saksamaale. nimetasid ka Leed, no kahju küll, aga Prantsusmaa ei, ei ole nüüd küll näide riigist, kes, äh, kes kannatab põgenike koormal, nii et mind tõesti üllatab, milliseid riike nüüd äh, nimetati just põgenike kriisi ja rahastuse äh, kohta, et on vaja fiskaalpakti nõdvendada, kes soovivad äh, rahalisi vahendeid. selle, selleks oleks õigus pigem, pigem äh, Saksamaal, Rootsil ja Itaalial, aga mitte teistel riikidel. nüüd aga üldiselt põgenikukriisi rahastuse kohta, see on meie põlvkonna kohustus, äh, küsimus, millele meie peame vastama, kuidas toime tulla selle põgenikekriisiga. me ei tohi seda rahastada võlgade, võlgadest, Äh, võlgu võttes me ei tohiks äh, seda jätta järgmise põlvkonna turjale. järgmine põlvkond äh, peab tegelema kliimamuutustega ja teiste raskete probleemidega, nii et ma tõesti ei soovitaks siin nüüd ajada sellist võlapõhist poliitikat selleks, et lahendada põgenikekriisi. ja viimaks. ma usun, et kindlasti on ka Saksamaa teinud vigu Äh, mis puudutab põgenike vastuvõtmist, äh, varjupaigaõiglust ja nii edasi. aga fakt on see, et maailm on muutumises, meil toimub äh, omalaadne rahvastikuränne ja see, mida me praegu näeme, on alles algus. majanduse tõttu, kliimamuutuste tõttu, kodusõdade tõttu see lihtsalt paratamatult toimub ja kui me ei leia ühtset Euroopa Liidu vastust sellele, vaid iga liikmesriik püüab ise midagi teha, siis kukub Euroopa läbi ja siis leiame ka lahendust, et aidata inimesi Aafrikas, Aasias, et anda neile mingisugune tulevikuperspektiiv. ja sellepärast on mul väga praktiline üleskutse, et hoolimata igasugustest rahaküsimustest, me peame kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril leidma sellise ühtse vastuse, sest kui me seda ei suuda, siis mina arvan, et Euroopa Liit on lähinädalatel ja kuudel silmitsi ülisuurte probleemidega, aitäh! suur aitäh ja viimane kõneleja. Eh, proua Mirjata, palun. Mirjata, vous avez la parole. Gurmagad Khahirlach, I just want to highlight, I suppose, the, the human cost of what's happening in terms ma tahaksin lihtsalt välja tuua eh, neid eh, probleeme, mis on meie noortel inimestel Iirimaal lugupeetud äh, Nirja Ta, noortest räägime järgmises voorus. jah, vabandust. hästi, sellisel juhul siis nii palju põgenike kohta praegu. Äh, muidugi mõiste äh, Saksamaal, Rootsis on vastuvõtukeskused, samuti Itaalias, Kreekas ja ka mõningates teistes riikides see on tõsiseks probleemiks Euroopa sees, aga meil on ka ju probleeme väljaspool Euroopat, Türgis, Liib-, Liibüa, Jordaania ja Valeti tippkohtumisel me nägime isegi, et äh, midagi polegi eriti liikunud nüüd äh, hästi lühidalt, kui äh, saate paari sõnaga kokkuvõtte teha, palun. suur aitäh! tahaksin täpsustada saksa sõpradele, et ma ei räägi valitsuse nimel. ma räägin ainult kohalike omavalitsuste ja regioonide nimel ja ma olen täiesti teadlik äh, jõupingutustest, mis on tehtud ka Saksamaal linnapeade poolt, ka Münchenis äh, aga oleksin ka Viini linnapead võinud mainida või äh, teiste Kesk-Euroopa riikide linnapeid, mm, kes on tegelenud põgenike probleemiga. ma tahaksin ütelda, et solidaarsus ei ole lihtsalt üheks äh, valikuvõimaluseks Euroopas. ei, Euroopa pühendumus äh, teebki solidaarsusest solidaarsuse ja nii see käib kõikide poliitikate kohta. nõustun kõigega, mis te ütlesite ka Soome parlamendi saadik rääkis sellest, et see kriis on ainult üheks osast äh, suuremast kriisist, mis jätkub veel aastaid ja see tähendab seda, et meil on vaja Euroopa varjupaigapoliitikat. ja võib-olla arenevad siit välja veel ka teised arutelud, aga igastahes ühist varjupaigapoliitikat ja põgenike vastuvõtmispoliitikat. loodan, et teid võetakse kuulda, sellepärast et kakskümmend kaheksa liikmesriiki tähendab seda, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi. Te näete isegi, kui palju on võimalik edasi siit liikuda. aga äh, teie võiksite äh, kommuunide, regioonide äh, organisatsiooni esindajana võib-olla edastada järgmise sõnumi, ühtekuuluvusvahendeid võiks kasutada selleks, et parandada vastuvõtutingimusi sest et vastasel juhul me ei tule toime. palun. ei, ega imet ei ole võimalik teha, ega Euroopa ei, raha ei tooda. me peame praeguste vahenditega prioriteediga toime tulema ja ega kas põgenike vastuvõtmine siis ei ole prioriteet, võib-olla tuleme, ehitame vähem teid ja vähem jalgrattateid, aga palun, proua. viimase sõnavõtu toetuseks jah. kui meil oleks avatum mehhanism teatud fondide puhul, mida saaksid kohalikud omavalitsused kasutada, siis juba see oleks suureks edasiminekuks ja konkreetselt me praegu peame läbirääkimisi Thessaloniki linnapeaga selleks, et välja töötada Äh, süsteem, kus tuhat viissada inimest tegeleksid vastuvõtmisega, põgenike vastuvõtmisega Thessalonikis. kahekümne üheksandal oktoobril Balkani tippkohtumisel toimusid ju ka veel läbirääkimised sellele lisaks. kui oleks tagatud, et äh, tuleb ka otsene finantsabi ilma keerukate protseduurideta, siis võib-olla oleksime juba jaatava vastuse saanud ja saaksime kiiremini edasi liikuda nii et toetan seda viimast punkti. suur aitäh ja nüüd läheme edasi viimase vooru juurde, proua Miiri ja ta ja räägime siis äh, noorte tagatisest ja vajadustest. me peame kell kuusteist, äh, kell kaheksateist lõpetama, nii et meil on nelikümmend viis minutit ja mitte tund aega aega. aga proua Inserti, ega me sellega teie kõneaega ei piira, palun Te olete tööhõive era- ja avaliku sektori äh, komisjoni esindaja Itaalia senatist. Grazie, presidente. Beh, io affronto... suur aitäh! mina tahaksin väga kiirelt ja lühidalt käsitleda ühte probleemi äh, veel, mida, äh, mida on rõhutatud. ja tahaksin rääkida Euroopa positiivsetest tegudest. tahaksin rääkida ühest programmist, mis on hakanud häid tulemusi andma ja tahaksin vastata siin ka neile, kes eh, tahtsid eh, näiteid, eh, posi-, positiivseid näiteid. ja tahaksin rääkida siis noortele mõeldud programmist, mis oli suunatud eelkõige neile Euroopa osadele, kus töötus on väga kõrge, noorte seas ka Itaaliale üle kahekümne viie protsendi. ja me räägime siin viieteist kuni kahekümne nelja, kahekümne viie aastastest noortest. tegemist on nii-öelda niitnoortega, noortega, kes ei osale ei koolituses ega siis ei käi tööl. leian, et praegu, kui vaadatakse läbi äh, finantsraamistikku, oleks väga äh, oluline on välja tuua see, et see meede meie meelest äh, vajaks äh, toetust ja rahastamist. seega tahan tänada eelarvekomisjoni esimeest võimaluse eest arutada ja selgitada siin, kuivõrd vajalik on jätkata noorte tagatise algatust. ja samuti ma leian, et on igati kohane äh, toetada seda meedet, see on igati uuenduslik, käivitati see kaks tuhat kolmteist ja tahaksin ka mõned üldised märkused teha, millest võiks kasu olla. tahaksin ka rääkida natukene ähm, statistikast, mis on äh, selle programmiga seotud muidugi mõista see puudutab ainult teatud riike nagu Itaalia, Portugal, Hispaania ja mitte niivõrd äh, Prantsusmaad näiteks, aga tahaksin meelde tuletada, et äh, talvised makromajanduslikud äh, hinnangud komisjoni poolt näitavad ka, et küll kriisi kõige teravam tipp on läbi, aga ikkagi ei ole veel piisavalt tugevat majanduskasvu, mis võiks viia olulise töötuse vähenemiseni, eriti just noorte seas. samuti on vaja selget tugevat märguannet investeeringute paranemisest. olukord on aga endiselt väga habras siin. liikmesriikide kogutoodangu, nagu ka täna hommikusel äh, täiskogul öeldi, on äh, vähenemas, on, kasv ei ole piisav ning äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks küll ennustatakse kasvu, aga mitte üle kahe protsendi. seega siis ka töötuse puhul me näeme, et olukord on väga vähe paranenud, kui üldse. ning äh, räägitakse selleks, et euroala jaoks oleks, äh, me räägime praegu järgmisel aastal kümneprotsendisest töötusest. noorte töötus see puhul on teatud äh, tendentsi muutust näha, olgugi et äh, töötuse tase on endiselt väga kõrge. kakskümmend üks, kakskümmend kaks protsenti, see on endiselt Euroopas noorte töötuse tase. see on küll alanenud võrreldes eelmise aastaga, aga ei ole piisav, võttes arvesse äh, eelnevat nii et kogu Euroopa Liidul äh, on oht, et, et võivad teki-, võib tekkida põlvkond, äh, mis äh, jääbki töötuks ja läheb nii-öelda kaduma. väga paljud noored on kõrvale jäänud ka haridustest. seega ma leian, et äh, praegused näited igati õigustavad äh, selle tagatise alles jätmist. meie sooviks on koos teiega jõuda äh, selleni, et arutataks põhjalikult seda, mida sooviti selle Euroopa noorte tagatisega saavutada ja mis lihtsalt on olnud tulemused. esiteks Äh, meie jaoks on olnud oluline see, et loodi äh, dialoog heade tavade üle, äh, mida kasutatakse liikmesriikide tasandil. Te teate, et Itaalia on Euroopa Liidus tähtsuselt teine riik, kes on kasu saanud neist vahenditest. peale viiesaja seitsmekümne miljoni euro, mis on olnud väga oluline ja mis on mõeldud noorte töötuse vähendamisele. näeme, et see töötus on vähenenud ühe punkti võrra, ühe protsendi punkti võrra viimase aastaga, aga detsembris kaks tuhat viisteist endiselt ulatub see kolmekümne seitsme koma üheksa protsendini. seega need vahendid, mis liit eraldab, lähevad siis liikmesriigi enda tegevuskavasse Äh, sellega tegeleb äh, Sotsiaalministeeriumi ja tööhõiveminister. nii et ühest küljest on meil siis Euroopa Sotsiaalfondist viissada seitsekümmend äh, miljonit ja lisaks veel liikmesriigi tasandil kaasrahastus, mida nõuti kõikidelt liikmesriikidelt. kes on osalenud kõnealuses programmis? üks miljon seitsesada kakskümmend tuhat noort, kelle vanus ulatub viieteistkümnest kahekümne üheksa aastani, sellepärast et äh, me räägime siin pikaajalisest töötusest. tegemist on noortega, kes ei tööta, kes ei ole äh, haridust omandamas, kes ise on huvi üles näidanud äh, tööle mineku vastu ja ministeerium siis oma kodulehel avaldab igakuuselt andmeid tehtu kohta, ligikaudu miljon noort osaleb neis programmides. niisiis üle viiekümne protsendi huvi tundnud noortest registreerusid ning seitsesada eh, tuhat noort on lisaks veel kaasatud. muidugi mõista, kõik need andmed on ka teie käsutuses, kui te soovite nendega tutvuda hiljem. me näeme, et huvi tundvate noorte arv üha suureneb um,. ligikaudu kümme tuhat öö, nädalas ja ma leian, et see on väga oluline. lisaks osalussoovide kasv, kasvule me näeme ka, et see registreerimise kiirus on tõusnud. kaks tuhat viisteist viie protsendi võrra ning programmi edenedes tekib üha rohkem uusi võimalusi noorte jaoks ning kuue protsendi võrra on tõusnud nende noorte arv, kes saavad osaleda võrreldes eelmise kuuga, nii et me näeme, et ka tõhususe osas on pigem olukorra paranemine. nii et praeguseks on siis hakatud tegelema seitsmekümne protsendiga registreerinutest ning üha enam väheneb see aeg, mis kulub registreerumisest äh, kuni selleni, mil siis hakatakse nüüd noortega tegelema. Need on siis mõned statistilised andmed, neid on muidugi palju veel, aga te näete, et selle programmi käivitamine võttis aega, aga nüüd on üha suurenenud nende arv, kes soovivad osaleda ja kes on saanud ka vastuse. nüüd me oleme heaks kiitnud meetmeid, tegemist on siis Tööministeeriumi andmetega, on kasutatud kaheksakümmend protsenti vahenditest Need arvud näitavad, et see algatus on järk-järgult äh, üha lähemale jõudnud püstitatud eesmärkidele. aga muidugi erinevused on suured erinevates regioonides. koolitusküsimused on seotud ka sellega, kuidas piirkonnad ise, regioonid ise arenevad. meie kogemuse puhul on kõige tähelepanuväärsem see, et noorte tagatis on olnud üheks vahendiks kus me oleme näinud, et eh, aktiivne poliitika toimib, me oleme väga palju töötanud eh, passiivsete poliitikatega ja aga me näeme, et selline aktiivne lähenemine on, eh, on endaga toonud kaasa positiivseid tulemusi. Te teate, et Itaalias äh, on äh, samuti äh, läbi viidud tööturureform ning läbi vaadatud samuti tööturu olukord üldiselt lähtudes sellest programmist. ja eesmärgiks on muidugi see, et jõuda suurema ühtluseni pakutavate teenuste puhul erinevates regioonides. meil on ka uus agentuur, riikliku tasandi agentuur Äh, loomisel. ja see kõik näitab, et meil õnnestus luua võrgustik, ma usun, et see, et meil see niimoodi läks, näitab, et äh, Euroopas võib see mujalgi toimida. ja seda, see on siis esimene positiivne tulemus. kas ma pean juba kokku võtma? hästi, teen siis kiirelt. jah, palun üritage kokku võtta hästi-hästi, ütleb kõneleja. mul oleks küll väga palju ütelda, aga hästi siis. ja siis näeme, et äh, arengud on veel toimumas ning äh, väärivad igati edasist äh, toetust. ma arvan, et väga oluline on toonitada seda, ja sellel on ka oma sümboolne tähtsus, sellepärast tegemist oli piiratud vahenditega programmiga, aga äh, see näitas ka, milline, vägagi otseselt, milline on Euroopa Liidu roll äh, noorte kaasamisel tööturule. see on eriti oluline, kuna praegu me ju äh, üritame igati sellest pikast kestnud kriisist välja tulla jah, suur aitäh, teil avaneb veel võimalus sõna saada, kui vastate küsijatele, aga nüüd äh, saab sõna nii Riada, kes äh, varem sõna soovis, keda ma pidin küll aga peatama enne, aga nüüd palun. ma räägin siis nüüd sellest temast, kuigi mul on samuti põgenike kohta väga palju öelda, nagu ma olen üsna veendunud, on kindlasti noorte tööpuudus Euroopas väga suur ja oluline teema. Iirimaa on teisel kohal noorte tööpuuduse osal, kusjuures äh, see probleem on palju suurem, äh, kui me esialgu ette kujutame, sest et tööpuudus toob kaasa ka äh, psüühilisi probleeme, noored inimesed, kellel ei ole mitte mingisuguseid perspektiive, eesmärke ja nendega võib juhtuda, et nad lihtsalt hüppavad vette sooritavad enesetapu või siis lähevad lihtsalt kuskile mujale. Äh, meil on olukord Iirimaal üsna õudne ja ausalt öeldes tõesti ei saa lubada, et see asi läheks niimoodi edasi, et meil ei ole noortele mitte mingisuguseid garantiisid. samuti on, meil on igasuguseid vahendeid, igasuguseid mm, abiprogramme, aga tegelikult nendest ei ole mitte mingisugust kasu, sest et äh, ne, seal nendes programmides on niivõrd vähene rahaline toetus, et inimesed saavad nende, neid töid tehes nii vähe raha, et ne, see tegelikult neid elus ei hoia. kusjuures joo noored on ju meie tulevik. ja me ei saa neid niisama lihtsalt minema lasta, sest et need noored on ju need, kes pärivad meie Euroopa selle, mida me praegusel hetkel nende jaoks loome. seega ma tahaksin, et tegelikult palju rohkem avastataks survet eh, rahvusparlamentidele ja kui me hakkame seda olukorda hindama, siis me ei tohi teha nii, et see jällegi kõrvale lükatakse ja sellega enam ei tegeleta. meil on tarvis asjakohaseid sotsiaalseid struktuure, meil on tarvis koolitust, meil on tarvis kõike seda, et tagada noortele inimestele tulevik ja see, et nad näeksid, et neil tulevik on, sellepärast et Iirimaal nad praegu seda kindlasti ei näe ja nüüd saab sõna äh, Vladimir Manka. aitäh. ma olen kuulnud siin inimesi äh, seda ideed äh, positiivselt nimetamas, näiteks Slovakkias rahastati niisugust programmi ja kui see kuue kuu pärast lõppes, siis kaheksakümmend kuus protsenti nendest inimestest, kes selles projektis osalesid, olid leidnud töö ja seega oli tegu pro positiivse projektiga, kuid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta ütles nõukogu, et me ei saa praegusel hetkel kohustusi võtta selle aasta osas, sellepärast et me peame kõigepealt seda projekti hindama. Õnneks me siiski jäime endale kindlaks ja ütlesime, et see projekt vajab praegusel hetkel hindamist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus, sest ministeeriumitel on kogu info olemas ja paraku ei ole küll pärast selle aasta esimese kvartali lõppu jõutud selle projekti hindamisega lõpule, aga ma ei lihtsalt ei kujuta ette, kuidas on võimalik öelda parlamendile, et tegemist on projektiga, mis ei ole edukas. me rahastame kõikvõimalikke asju, mis ei ole üldse nii olulised, aga me jätame rahastamata niisugused projektid, mis tõesti parandavad tööhõivet. seetõttu ma pöörduksin teie poole, et võib-olla kui Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament jõud ühendavad, siis me võime nõukogule vastu astuda ja öelda, et asjad ei saa kõik alati nii käia, suur aitäh! aitäh! ja nüüd ma pöördun Isabel Piresi poole, kes tõstatas selle probleemi noorte tööpuudusest, palun. Obrigada um,. suur tänu tuleksin siis tagasi selle teema juurde, mida mainisin juba ennist, noorte tööpuudus. mainisin probleeme, mida selle algatuse juures tuvastati, ebapiisav tõhusus, efektiivsus tekkis küsimus, et millised on praktilised tulemused, kuulsime Itaalia kogemustest, oleks muidugi huvitav ka teiste riikide tulemustest, et kas tulemused on võrreldavad, kas äh, noorte äh, töötus langeb või suureneb tänu algatusele, kuidas oleks võimalik seda programmi parandada, et tulemused oleks paremad mainisin ka seda, et on oluline töö kvaliteet, mida see algatus aitab luua. paljudes riikides on algatuse läbi loodud ebakindlaid töökohti. me peame arvesse võtma ka seda, et eelkõige noored põlvkonnad kannatavad ähm, lootusetuse all, nad kaotavad julguse tihtipeale nad äh, lähevad praktika kohalt praktika kohale ja neil ei olegi lootust tööd saada. selline ei tohiks olla meie tulevik, nii et võib-olla peaks siin see algat-, tuleks algatus läbi vaadata, et, et ähm, selliseid pro-, probleeme äh, vältida ja muidugi peavad kõik muudatused olema struktuursed ja tuleb arvesse võtta kogu eelarve arutelu. küsimus on, kas noorte tööhõive on praegu üks prioriteetidest või mitte. ja millised on need töötajate õigused, mida me tahame kaitsta ka nende programmide raames? aitäh! rohkem sõnasoovijaid mul nimekirjas ei ole. proua Inserti, teil on veel aega, kui te soovite. aga kuna meil on natukene aega, siis ma tahaksin oma preside-, oma esimehe rolli korraks kõrvale jätta ja rääkida kui parlamendisa-, parlamendisaadik. tõsi, Prantsusmaal on samuti noorte tööpu-, tööpuudus väga suur, umbes üks, ük, iga neljas noor kümnest on töötu ja meie traditsiooniliselt äh, nagu Saksamaal on õpipoisi kohad, niimoodi on ka Hollandis ja Austrias ja meie ka oleme teataval määral vaadanud äh, siin Euroopa Parlamendis, kuidas käivitada pilootprojekt selleks, et äh, õpipoisi staatuses olijate noorte liikumist äh, parandada, selleks võiks kasutada näiteks Erasmuse stipendiumi, veeta ühe aasta päritoluriigis ja seejärel liikuda kuskile mujale. asja mõte on selles, et võimaldada õpipoistel veeta aasta äh, oma päritoluriigist väljas, samal ajal omandades professionaalset haridust ja äh, osaleda, me peaksime looma niisugused äh, väljaõppekeskused, praegusel hetkel on keeruline see, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki ja kõikides liikmesriikides on erinevad reeglid õpipoisiks oleku kohta ja võib-olla noortega seonduva algatuse raames tuleks vaadata samuti konkreetseid meetmeid, mis võimaldaksid parandada õpipoiste staatust, nende liikumist, et tegemist oleks tõesti niisuguse tegeliku ameti omandamisega ja ma tahaksin juhtida rahvusparlamentide tähelepanu sellele, et mõne päeva pärast teeb komisjon ettepaneku luua niisugune koolitus- või väljaõppekeskus ja need keskused oleksid siis, neid oleks kaks kahes erinevas riigis ja need oleksid mõelnud nende, need oleksid mõeldud nendele mm, õpipoistele, kes liiguvad siis ühest riigist teise, nad saaksid nii teoreetilist väljaõpet ja samuti oleks neil olemas niisugune ettevõtete võrgustik, kes oleks valmis võtma endale õpilasi või õpipoisse. me loodame, et niisugune katse viiakse läbi ja et võimalikult saaks eemaldada igasuguseid takistusi ja pidureid noorte õpipoiste liikumise teelt Euroopas see võib-olla oleks vastus sellele, et noored saaksid lihtsamalt ligi tööturule. niisiis, see oli nüüd viimane sõnavõtt ja palun, proua Vincenti. Eh, jah, aitäh. muidugi mina rääkisin ainult eh, kogustest, aga muidugi see on ainult üheks väikeseks aspektist eh, palju laiemast eh, probleemist. Eh, ehk siis, kuidas tulla toime noortetöötusega, kuidas leida vajalikud meetmed, struktuurimeetmed, kuidas tööstuspoliitika läbi vaadata, need on need asjad, mis tuleks samuti teha, aga ma tahaksin rõhutada seda, et see meede on kindlasti üks paljudest, aga me näeme, et äh, selle tulemusena äh, on äh, hakanud liikuma natukene turul, suletud turul teistsugused mõtted ma näen, et tegemist on ühe võimalusega noortele tööturule jõuda, kui ka muud meetmed, äh, koolitus, lisaks siis äh, õpipoisiks olemisele, ka koolitus ja muu. muud meetmed äh, on olulised, mis on mõeldud neile, kes ei oma mingit kokkupuudet ei töömaailmaga ega käi enam koolis. tegemist oleks siin siis esimese sammuga, esimese suunamusega me oleme ise väga palju tähelepanu pööranud koolitusele, kuid ka praktikandiks olemisele, õpipoisiks olemisele. ja seda on kasutatud väga palju pärast noorte tagatise kasutamist. kuid samuti äh, muud vahendid. muidugi mõista üksinda see meede ei ole piisav. on vaja veel paljud muudki. ja on tõsi, et peame vaatama, kus tuleks olukorda parandada, aga ma usun, et oleks ekslik, kui me ei teeks struktuurilisi muudatusi. ma arvan, et see oleks äh, äh, veaks Eh, kogu liidule, kui me ei muudaks struktuurseks seda lahendust, eh, läheksid kaduma kõik need vahendid, mida Euroopa Liit on eraldanud. ja mis on andnud teatud võimaluse sekkuda, need vahendid läheksid nüüd kõik kaduma siis kui me räägime tööturust, tööstuspoliitikast, investeeringutest ja muust, siis see teemavaldkond on muidugi palju laiem. aga mina peatusin eelkõige sellele, et me peaksime taasrahastama seda konkreetset meedet, peame selle struktuuri sisse kirjutama ning jätkama sellega. praegu sellega lõpetaksin ja suur aitäh! suur aitäh ja nüüd siis jõuame järeldusteni arutelud on olnud äärmiselt rikkalikud ja ma tahaksin tänada kõiki teid, head kolleegid, nii liikmesriikide parlamentidest kui ka Euroopa Parlamendist. proua Toma tegeleb mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja ma olen veendunud, et täna said äh, veel mõtteainet oma töö äh, täiustamiseks ja raporti koostamiseks, mida ta kirjutab koos härra Olbrichtiga ja mis vaadatakse läbi äh, eelarvekomisjonis kevade alguses, aprillikuuses ja see läheb siis ka hääletamisele. nii et meie kevad saab olema eelarveline kevad näeme, et tegemist on ühe tsükli lõpuga, vanamoodi enam edasi minna ei saa. kui me ei taha äh, kõigile näidata, kuivõrd äh, võimetu Euroopa Liit on. vastasel juhul võib juhtuda, et meile jääbki see võimetuse märk külge. proua Toma, kas te tahate omalt poolt ka paar sõna lõpetuseks ütelda? jah, jällegi väga tagasihoidlikult tahaksin ka mina tänada proua Gružoni, härra Valjet, proua äh, Sinetit, Insertit. me kindlasti võtame arvesse seda, mis te ütlesite, mõningate ettepanekute puhul oleks lausa vaja aluslepingud läbi vaadata, me võime jah, me peaksime lähema Cameronilt küsima, kuidas äh, algatada arutelu lepingu muutmise üle. jah, täitsa hea mõte, ütleb proua Tuma, aga äh, perspektiivi neil mõtetel on. siin räägiti territoriaalsete äh, üksuste otsesest juurdepääsust ja nii edasi Euroopa Liidu ela-, eelarvele. lisaks sellele ka eelarvekomisjonis ja mujal räägitakse väga palju eh, muudest küsimustest, räägin siin ka härra Olbriti asemel. Eh, tema ütleks, et ettevaatust, meil on ka teatud mängureeglid olemas. kui te tahate kasutada ühtekuuluvusfondi, siis ma pean teile ütlema vastuseks, et eh, finantsraamistiku reeglid kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ei võimalda niimoodi näpata vahendeid ühtekuuluvusfondist liikmesriikidele. muidugi me peame olema ambitsioonikad läbivaatamise käigus. sest et äh, me näeme, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend raamistik ei vasta enam olukorrale, aga me peame ikkagi teatud reeglitest kinni hoidma. ja raamistik ise mitmestel finantsraamistik ise omab ka oma sisereegleid aga lõpetaksin positiivse märkusega, olgugi et jah, ega noorte tagatis ei olnud ka mingi võlukepp, aga võlukeppi ei olegi. aga ka parlament nõudis, et erivahendeid eraldataks noorte töötuse vastu võitlemiseks ja me võime ainult kahetsust tunda, et äh, vaevu kaks aastat pärast programmi käivitamist on peatatud see programm. kõige hullem on, et äh, need tühistatakse äh, ainult kaks aastat pärast käivitamist. ei ole hinnatud tõsiselt tegelikult nende vahendite tõhusust. päris palju asju vajavad arutamist, aga võtsime teadmiseks, mis te ütlesite ja kindlasti ka kirjalikult panustage, kui teil on äh, soov ideid välja pakkuda, nii et me saaksime kõiki neid ideesid äh, eelarvekomisjonis arutada ja kindlasti ärge unustage, ütlen seda, ütlesin seda ka Soome saadikule äsja, et on väga oluline, et ainult ühte prioriteeti ei peetaks silma, sellepärast et eelarveread, mis on kõige rohkem kärbete all kannatanud, on just välistegevus ju. nüüd me peame uue eelarvega välja tulema, me ei saa ainult ühest prioriteedist lähtuda eelarve puhul. muuhulgas ega ka liikmesriikide eelarvetel ei ole ainult ühte poliitilist prioriteeti. me näeme isegi seda, kui me eh, täielikult lõikame ära eh, riikide toetuse Euroopa Liidu eelarvesse, siis Äh, võib karta, et äh, kohe puhkeb järgmine kriis, seega olgem ettevaatlikud, me peame ühest küljest toime tulema kiireloomuliste olukordadega, teisalt arvestama eelarve struktuuriga ja seda me üritame ka teha läbivaatamise käigus, aitäh. niisiis, me võtame kokku parlamentide vahelise komisjoni äh, töö täna ja isiklikult ütleksin, et loodan, et ja sooviksin, et meil oleks rohkem võimalusi kohtuda ähm, parlamentide vahel. Euroopa Liidu Parlamendi saadikute probleemiks on see, et Euroopal on keerukas kõneleda otse kodanikega. kui me peaksime hakkama selgitama homsel päeval eurooplastele seda, mida tähendab Euroopa Liidu eelarvel, siis ma kardan, et see võiks osutuda keerukaks aga demokraatia nõuab, et meil peaks olema selline eelarve, mis oleks äh, mõistetav ja arusaadav äh, elanikkonnale, keda me esindame. aga mul on selline tunne, et meil on siin veel võimalik äh, edasi areneda. eelarve väljendab ainult teatud poliitilist tahet ja nägemust. ei saa kõike läbi eelarveliste vastuste lahendada. lisaks sellele on ka institutsionaalseid probleeme, juhtimisprobleeme. ning sellest lähtudes äh, on Euroopal jällegi võimalik äh, edasi areneda. me peame näitama ka seda, et need fondid, need vahendid, mida me kasutame Euroopa Liidu eelarves, omavad äh, lisaväärtust. mis mõtet on muidu liikmesriikidel panustada rahaliselt ja seejärel seda raha siis tagasi saada äh, koos terve hulga reeglitega, millest ei saada aru koha peal kohalike ettevõtjate poolt. see annabki Euroopale selle bürokraatliku ja suvalise toimimise maine ja keerukuse maine. nii et kätte on jõudmas jah, ühe tsükli, ühe ajastu lõpp ja parlamendiliikmetena Euroopas oleme me äh, sellises olukorras, kus äh, kopsudest ainult kulutuste pool nii-öelda toimib. aga vahendite osas ei ole meil midagi teha. ning äh, meid on suletud seitsmeaastasesse raamistikku, korsett on kinni tõmmatud Äh, nagu me, meid kahtlustatakse kulutushüsteeria võimalikkuses. mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel on võimalik meil vastupidist tõestada, aga see ei ole kerge, me peame survet avaldama valitsustele, riigijuhtidele. Euroopas ei ole avalikku arvamust. hea oleks, kui ühel päeval me saaksime pöörduda eurooplaste poole nii et nad saaksid ise hinnata seda, mis on mängus ning saaksid äh, ise kohut mõista, aga see korsett, millest rääkisin, see raamistik on niivõrd äh, rigiidne, et äh, võib juhtuda, et meil ei ole kriisiolukorras võimalik lahendusi välja pakkuda, see aga äh, jätabki meist jõuetu mulje ja jõuetuse najal äh, sirgub äh, populism ja vihkamine. me peame prioriteedid paika panema ja peame teatud otsuseid langetama. see on poliitilise tee äh, üks äh, osasid, ma usun, et olen seda ka täna tõestanud, tänan kõigile osalemast. eelarve kajastab reaalsust ja poliitikas tihtilugu äh, on reaalsus opositsiooni kätes, nii et äh, palju edu teile!